toimub äh, täna kell seitseteist kümme ning päevakorrapunkt äh, number seitseteist, avaliku sektori valgus, valduses oleva teabe taaskasutamine. Äh, siis kui selle vastu, sellele vastulaused esitada, siis on see kinnitatud. tõlge on olemas kõigisse keeltes, välja arvatud horvaatia, kaeli ja malda keeled. ning mis puudutab nüüd delegeeritud õigusaktid, siis äh, loen selle kiiresti ette õiguslikel põhjustel, sekretäriaat saatis laiali komisjoni poolt teatisi, mis puudutab eh, Jaapani eh, isikuandmete kaitset komisjoni teenuste poolt on need välja töötatud, arutame neid ametlikult eh, ning saame selle, saime sellealase teabe kuueteistkümnendal novembril kui eh, mõni libeliige soovis eh, vastulause esitada, siis eh, on selleks tähtajaks homme kell kaksteist ja meil on ka elektrooniline hääletus kell üheksa viiskümmend hommikul. tooge oma hääletuskaardid kaasa ning võime nüüd alustada. ma saan aru, et mõned kolleegid on teel siia. nagu ikka, esmaspäeviti on meil hilinejaid palju. suur aitäh kõigile neile saadikutele, kes õigel ajal kohale jõudsid. selle eest oleme teile väga tänulikud. päevakorrapunkt number kolm nüüd ja ma heal meelel tutvustan teile Euroopa noorteürituse järgset kuulamist meie komisjon tut-, korraldab seda kolmandat korda, tänane noorteüritus kantakse üle ka veebi teel, nii et äh, kuulajaid on veebi teel kindlasti palju rohkem kui siin saalis. ning äh, kõige olulisem on äh, siin tervitada meie noori külalisi muuhulgas ka Home Business Schooli esindajaid, kas teie istute siin tagareas? et eh, lehvitada ei ole küll just eh, protokolli pärane, aga ma tahtsin seda kangesti teha. nii et tere tulemast. Eh, te võite osaleda ka meie veebipõhisel vestlusel hashtag on EIA kaks tuhat, EI kaks tuhat kaheksateist peaks äh, näha olema ka meie ekraanidel. see on siis hashtag. tänase vestluse pidamiseks äh, ilmselt paljud teie seast teavad, et äh, ei, et Euroopa noorteüritus toimus esimesel ja teisel juunil, osales üheksa tuhat noort eurooplast, arutasime nende mõtteid äh, parema tuleviku kohta Strasburgis ja need, kes kohal käisid, leidsid, et see oli väga muljetavaldav sündmus. me, me ehm, eh, ja tänane kohtumine on üks paljudest eh, järgedest sellele huvitavale eh, kohtumisele ning teeme äh, kõike selleks, et Euroopa Parlamendi saadikud äh, mõningaid teie soovitusi aga käsile võtaks. EI kaks tuhat kaheksateist on äh, vestlus, äh, mis peab kaasama noori, et mõjutada positiivselt Euroopa tulevikku. niisiis me ei ole siin ainult selleks, et rääkida libe komisjoni tegevusest ja ideede kasut-, elluviimisest, vaid ka noorte võimalikkus, võimetest ja pädevusest ning äh, meil on äh, küll praegu vähe saadikuid kohal, kuid nad on siiski väga aktiivsed, kogenud kolleegid ja kindlasti tuleb neid kolleege veel juurde õhtu jooksul. niisiis, kolm noort äh, tulevad meiega mõtteid jagama uskumatu, et ma seda ütlen. ja saadikud on need eh, idee püüdjad, ma ei tea, kuidas seda tõlkida on võimalik, inglise keeles kõlab see väga pentsikult. niisiis, eh, niisiis, et eh, normaalselt väljendudes me räägime lihtsalt erinevatest ideedest. niisiis, ideede heitjad esitavad kõik kaks ideed ja saadikud, kui te pole oma reisist väga kurnatud, ütlen äh, noortele äh, äh, selgituseks, et väga kurnav on edasi-tagasi lohistada ennast siia ja tagasi ning ning teil on kõneaega kaks minutit, nii palju kui ma siit loen. niisiis äh, kuulamine keskendub väga olulistele teemadele. immigratsiooniküsimused ning eriti just alaealiste eh, integreerimine kodanikuühiskonda. teiseks eh, eh, radikaliseerumise ennetamine. niisiis anname nüüd sõna meie kolmele osalisele. tere tulemast teile. tore, et siia tulite. Lukas Fahter, Rakele Fahner ja Simon Cabrera. tere tulemast teile kõigile. ja kõigepealt immigratsiooni teema. nagu ma ütlesin, keskendume saatjateta alaealistele ja nende integreerimisele. nii palju, kui ma aru saan, äh, Rakele on esimene, äh, kes räägib haridusest äh, ja saatjateta noorte toetamisest, palun. suur tänu esimeses Äh, jaanuarist kolmekümne esimese märtsini äh, jõudsid Euroopasse üheksasada kakskümmend seitse saatjate alaealist. Neil ei ole vaja heategevust, neil on vaja võimalusi, et osaleda kodanikuühiskonna tegevuses. minu esimene idee on anda neile noor, sellistele noortele äh, stipendiumeid, et nad saaks kohe kooli minna ja seda teha võimalikult kiiresti ja odavalt. selleks tuleks luua fond, et eh, iga eh, selline saatjata noor jõuaks Euroopa koolidesse nagu noored eh, pagulased. seda peaks toetama kiiremad menetlused, riigivõimude poolne kaitse, kes peavad tõhusalt ja kiirelt tegutsema ning ei jäta eh, noori pikaks ajaks määratlemata olukorda seni, kuni nad dokumente taotlevad. samuti tuleb eh, võtta kasutusele vastastik, eh, vastastikune haridusdokumentide tunnustamine, et anda noortele pagulastele paremaid võimalusi täisajaga õppida. algatus peab olema Euroopa-poolne, kõik liikmesriigid peavad sellega ühinema ning äh, äh, võtma vastu koolidesse ja ülikoolidesse alaealisi ja noori pagulasi. samuti tuleb võidelda äh, diskrimineerimise vastu. see peaks ta kaasa tooma pikaajalise win-win protsessi, nagu Michelle Obama ütleb. lapsed koolis ületavad SKP sõltumata nende päritolust või rahvusest. ava, kui me avame äh, Eh, noortele ja eh, alaealistele pagulastele oma koolide, ülikoolide uksed, annab eh, see paremaid tulemusi kõigile haridusasutustele ning parandab ka integratsiooniprotsesse. see tähendab seda, et kaasama peaks, osalema peaks üldharidus- ja kõrgkoolid kogu Euroopa Liidus ja see peaks suurendama äh, ka äh, akadeemilist pädevust pagulaste seas. mina, ma, äh, kuna ma olen, äh, kes ma olen advokaadipraktikant Itaaliast, leian, et võimalikult pikaajaline õppimisvõimalus peaks olema antud igale noorele, muuhulgas ka noortele pagulastele. sellega seoses tuleks ka äh, Äh, äh, äh, selliste alaealiste alaealistele perekondade leidmine olema esmane eesmärk, sest kollektiivses, kollektiivis elades ei ole nende huvid kaitstud. kui me räägime sellest, et kuidas, kes on lapsed, kuidas lapsed vastu võetakse, me peame mõtlema sealjuures ka sellele, kuidas kaitsta olemasolevat perekonda. selline protsess peaks olema hea kõigi jaoks. vanemate jaoks on see võimalus saada kiirelt elukoht ning leida ka endale kergemini töökoht, teades, et lapsed, eh, lapsed on kaitstud ning et neil on võimalik eh, käia koolis eh, ning tegeleda oma hobidega. tuleks luua Euroopa fond, et toetada perekondi, kes selliseid äh, Ähm, selliseid hooldusperesid, kes selliseid noori aitavad, võttes arvesse, et äh, selline protsess võtaks vähem raha kui äh, lastekodudesse paigutamine. see tooks kaasa ka, äh, see tooks kaasa ka võimalusi saatjate ja saatjatega noorte jaoks ning äh, annab äh, neile, äh, päästab nad ohust ilma, äh, et neid kasvavad üles, ilma et keegi konkreetselt nendega tegeleks. selle kõige aluseks on lapse esmased huvid. suur aitäh, Rakeli. Te võite aplodeerida, aga inimesi on siin saalis üsna vähe. suur aitäh nende selgete mõtete eest, Rakeli enne kui saadikud sõna võtavad, annan ma sõna Lukasele, et tema esiteks oma eh,, eh, oma eh, ideede kohta, mis puudutab eh, Euroopa elamisluba. suur aitäh eh, selle eest, et eh, noored siia esinema kutsusid. kõigepealt tahaksin rääkida Euroopa Eh, elamisloast kõrge kvalifikatsiooniga kolmanda riikide kodanikele. praegusel hetkel on tegeletud sinise kaardi direktiiviga, millel on eh, see probleem, et tal ei ole praktiliselt, temast ei ole praktilisest mingit kasu. seda üritati juba reformida kaks tuhat kuusteist, eh, kuid see ei läinud läbi. põhiargument selle vastu oli et immigratsioon peaks eh, olema liikmesriikide eh, kontrolli all. ma olen eh, sellega teoreetiliselt nõus, kuid samas kannatavad selle all eriti noored, kes on Euroopa Liidus õppinud juba aastaid, sest artikkel viis punkt kolm sinise kaardi direktiivis ütleb, et sinise kaardi saamiseks on vaja sissetulekut, mis ületab riigi keskmisest sissetulekut üks koma viis korda. mina olen pärit Austriast eh, ning eh, Austrias eh, keskmine bruto palk on kolmkümmend viis tuhat eurot, mina seal lõpetan järgmisel aastal õigusinstituudi ja ma kahtlen sügavalt, kas minu palk ulatub nii kõrgele mina arvan, et peaks looma erandi sellele artiklile. et äh, inimesed, kes õpivad ja lõpetavad kõrgkooli Euroopas, seda nõuet ei esitataks, sest on täiesti totter, et me harime neid inimesi, kui nad on valmis Euroopa kodan-, ühiskonda äh, panustada, äh, luues uusi ettevõtteid, uusi mõtteid, ajame me nad minema nii et ma arvan, et peame andma neile inimestele võimaluse Euroopa ülesehitamises osaleda, see oleks väike, kuid väga tõhus panus. suur aitäh, Lukas! kaks väga huvitavat ettekannet ja eh, mis on seotud meie õigusloomelise tööga ma tean, et eh, mõlemad asjaga seotud kolleegid eh, jäid hiljaks, vaatan nüüd Anna-Maria Tšetšiljevi juurde poole, kas soovite vastata? ja paluksin nüüd, et Anna-Maria Kratsavilt, Kratsavilt kõigepealt reageeriks, siis Cecil Kienge ja pärast eh, kolleeg Valero. Anna-Maria, palun. Do... aitäh, ma vabandan, mu lennuk jäi hiljaks, mul ei olnud plaani hiljaks jääda ja tere tulemast äh, noortele. tõepoolest on väga tore, et, äh, et äh, meie komisjon on täna siis Euroopa noorte jaoks oluliseks kohaks ja tahaksin kohe vastata, kõigepealt öelda, et koos kolleeg Kinitšiga me oleme noorte ja laste õiguste töörühm intergrupi juhid selleks, et äh, kujundada Euroopa Parlamendi äh, otsuseid siin ja äh, et lähtutaks põhimõttest, et laps on laps ja sõltumata sellest, mis on lapse taust, tuleks meie õigusaktides ja poliitikates lähtuda laste parimatest huvidest. ja meil on siin tõesti suur häälte enamus, äh, fraktsioonide ülene häälte enam-, häälte enamus, et kõigis ähm, parlamendi poolt vastu võetud äh, rände küsimustes on tõesti lähtutud laste huvidest, aga kahjuks äh, nõukogus on see teema nüüd külmutatud, nii et aga meie kojas läks see kõik läbi ja mis puudutab nüüd äh, seda, millest teie rääkisite, väga oluline on, et kõigil lastel, äh, saatjata alaealistel, rändajate lastel äh, peaks olema kohene juurdepääs haridusele, koolid, kui nad Euroopasse jõuavad. Euroopa peaks tähendama turvalist kohta kõigile lastele ja juurdepääs haridusele, koolile on parim võimalus laste lõimimiseks ja see on ka hea selleks, et tutvustada neile meie väärtusi ja teine asi, mis puudutas neid äh, hooldusperesid, millest te ka rääkisite, see on samuti osa varjupaiga pakett, paketist ja õigus mängida, jah, me oleme edendanud seda, et äh, pagulaslaagrites oleksid turvalised alad, äh, lastele vastuvõtukeskustes oleks turvalised alad, et äh, see on osa sellest põhimõttest, et laps on laps, tal on õigus elada lapsena, me oleme pannud ka sisse tugevad sätted, mis puudutavad tüdrukute füüsilise puutumatuse kaitset, kaitset varase või sunnitud abiellumise eest, naiste suguelundite moonutamise eest ja see, et neil oleks samuti võrdselt poistega õigus äh, haridusele ja üks asi, äh, mis puudutab äh, Lukast ja sinise kaardi reformi, koos armsa kolleegi Ceciliaga oleme suutnud läbi suruda õigusakti, mis puudutab kolmandate riikide kodanike ähm, riigis viibimist selleks, et Euroopas õppida Ehm, see on ähm, tõesti väga oluline nende jaoks, selleks, et siin õppida ja ka meie jaoks, et me saaksime need andekad inimesed siia jätta, sest kui me, me näeme tihti, et pärast äh, õppimist nad lähevad USA-sse ja selleks, et äh, ja meil on tõesti praegu selline olukord, et meil on vaja võita Euroopas äh, üleilmne võit, võistlus ähm, andekate inimeste nimel. ja viimane asi, mida tahaks mainida, meil on õnnestunud Äh, enamus saavutada ka hääletusel, mis puudutas äh, seda, et lapsi ei tohiks äh, kinni pidada, kui nad Euroopasse tulevad, neid tuleks, ei tohiks ähm, pidada kinni kuritegevusega võitlemise eesmärkidel. aitäh ja peame kinni pidama kõneajast, sellepärast et meil on vähe aega, nii et palun piirduge kahe minutiga ja järgmisena Cecilia Kienge, palun. suur aitäh. Claude, tänan ka meie eh, sõnavõtjaid. arvan, et te, teie ettepanekud ja mõtted mm, leiavad tähelepanelikku ärakuulamist meie seas, need on seotud ka meie parlamendis tehtava tööga mina alustan kõigepealt alaealistest ja nende eh, erilisest olukorrast, mida peab alati arvesse võtma kõigis oma sõnavõttudes. Eh, oleme selles, eh, seda küsimust rõhutanud. alaealised äh, ja nagu pro juba proua Gianfania ütles äh, oma sõnavõtus, et, äh, et äh, Itaalia on sellel teemal vastu võetud samba seadus, seda tuntakse ka paljul mujal Euroopas, mis räägib vastu võtu, alaealiste vastuvõtmisest ja mida me peaksime arvestama samuti selle teemaga edasi tegeledes. ning eh, peame arvesse võtma seda, et õiguste ülekanne peab kehtima nii alaealiste kui täisealiste kohta ning need peavad eh, kehtima kõikjal eh, ja see, mis puudutab nüüd sinist kaarti, siis äh, õiguste ülekandmine peab, äh, õiguste ülekandmine jääb äh, kehtima ning see on oluline ka mobiilsusküsimuste arutamisel leian, et äh, ka see, mis te ütlesite hariduse kohta, on väga oluline, sest see puudutab ka Euroopa kodakondsust kui sellist. aitäh, Cecil ja Pudu, mm, Pudil Valero, palun. aitäh, tahaks kohe öelda, et mulle väga meeldivad teie äh, mõtted ja ma hääletaksin nende poolt äh, see, mida te ütlesite mm, stipendiumite kohta, on väga hea see peaks äh, kohustuslik olema kõigi riikide jaoks, äh, sest praegu meil on selline olukord, kus äh, mõned riigid võtavad vastu kõige rohkem saatjate alaealisi ja teised ei võta üldse. kui me vaatame praegu neid Rootsi saabuvaid afgaani poisse ja tüdrukuid, siis nemad lõimuvad väga kiiresti, õpivad keelt ja nii edasi, aga neil on raske jätkata koolis käimist, kui nad saavad kaheksateistaastaseks, sest meil on olemas selline künnis, ehkki me oleme eraldi õigusakti nende jaoks vastu võtnud, isegi siis on see raske. ja see oleks tõesti väga hea, sest meil on neid inimesi vaja, kes siia tulevad, neil on vaja haridust, kui nad jäävad meiega või kui nad lähevad tagasi, sest mõlemal juhul on see hea, kui nad äh, saavad äh, õppida, kui nad on välismaal ja küsimus, et lastel peab olema õigus mängida, jah, loomulikult, ja ka õigus äh, elada perekonnas, aga ma arvan, et kõige olulisem nende laste jaoks on, et äh, nende enda vanemad tuleksid varsti neile järele. see on kõige olulisem, kui ma alustasin eh, kaheksakümne kuuendal aastal äh, rändeküsimustega tegelemist tõlgi ja pärast juristina, siis oli Rootsi tulemine palju lihtsam, isegi vanavanemate jaoks, isegi äh, täiskasvanud inimesena said sa taotleda, et su vanemad tuleksid äh, Rootsi ja see oli võimalik, aga nüüd on see võimatu. tõesti väga oluline on, et lapsed saaksid elada perekonnas, eelkõige omaenda perekonnas ja mis puudutab sinist kaarti, siis me oleme pikka aega sellega tööd teinud ja nõukogus edasi ei läinud. meie komisjoni esimees on selle väga olulise teema raportöör olnud ja mina üritasin Rootsi mõtet inimestele tutvustada mõni aasta tagasi, kahe tuhande kaheksandal aastal võtsime vastu õigusakti kus me olime väga laiendanud lähenemist töörändele nii äh, kõrgelt kvalifitseeritud inimestele kui ka teistele, sest meil on vaja nii kõrge kvalifikatsiooniga inimesi kui ka teisi ja meil ei ole sellist palgakünnist. meil on äh, võimalik arvestada seda, et äh, mida ütlevad ametiühingud, et milline on palk vastavas tööstusharus seda üritasin ka parl-, mõtet üritasin ka parlamendis tutvustada ja ma ei olnud eriti edukas, aga tulen selle juurde kunagi tagasi. aitäh, Padel. ja nüüd palun, et äh, Rakele ja Lukas äh, reageeriksid sellele, mida saadikud ütlesid. Rakele, palun kõigepealt. aitäh, äh, lugupeetud saadikud, reageerimast ja alustan lõpust. vastaksin Bodil Valerole, aitäh selle eest, et jagate oma kogemust, mina olen äh, rändeküsimustega tegelev tõlk ja ka äh, äh, juristiharidusega inimene ja tõesti äh, on väga häid äh, asju äh, Äh, õigusest ja Stampa seadus, äh, vastates nüüd proua Kiengele, on ka vastus sellele, mida siin äh, riigiülesel tasandil on tehtud, aga üks asi, mida ma tegelikult tahaksin rõhutada, on, et tegelikult väga väikestes piirkondlikes kogukondades see Euro need Euroopa Liidu õigusaktid, mis on üle võetud ja mis äh, puudutavad äh, saatjata alaealisi, et neid ei, tegelikult äh, ei rakendata. ma tahaks rääkida kogukondade, kogukondadest seal ähm, on olukord hoopis teistsugune, võib-olla ma olen lihtsalt väga palju näinud seda ühe, seda, mis toimub ühes äh, piirkonnas, aga kui me tõesti lähtume põhikorrast, et väga oluline on, et äh, inim-, et lapsel oleks õigus elada perekonnas, jah, kõigepealt äh, tema enda perekonnas või siis mingis Itaalia või Hispaania või muus perekonnas, et seda, sellest õigusest alati kinni ei peeta, ma olen oma kodulinnas äh, Äh, tegelenud selle probleemiga ja äh, väljaõppel oleva äh, juristina on mul õnnestunud ainult üks viieteistaastane laps kooli saata, ehkki neid oli kaheksateist. ja siis oli üks teine laps, kes oli üksi ja kahe, üksnes kaheksa-aastane, loomulikult saadeti ta kooli, aga sest ta oli ainult kaheksa-aastane, aga mis saab seitsmeteistaastastest? ja nende kogukondade inimesed ütlevad, et nad ei ole huvitatud kooli minemisest, nad on seitsmeteistaastased, aasta pärast on nad täisealised. miks äh, saata neid Itaalia koolidesse? saatkem nad tšipiadesse, et need on ähm, täiskasvanud ähm, koolid. nii et äh, kõik viieteist kuni kaheksateist aastased äh, ähm, Äh, lapsed äh, ja ka täiskasvanud rändajad on kõik äh, samas koolis kaks tundi nädalas. ma ei tea, kas see on just nende huvide, huvides. võib-olla ma räägin lihtsalt asjadest, mida mina olen näinud, aga mina ei arva, et niimoodi järgitaks nende parimaid huve. ja härra Foister, palun. aitäh tahaks kõigepealt öelda, et äh, et ähm, õpingud äh, ja teadusuuringud on väga hea, aga sugugi mitte kõik ei äh, taha pärast teha teadlase karjääri ja meil on tõesti vaja mõlemat. see on tõesti väga hea esimene samm, kui me alustaksime kõrge kvalifikatsiooniga inimestest, sest ma arvan, et neil, selles osas ei ole väga palju oodatud tagasilööke, et kõik oleks äh, sellega tõenäoliselt nõus. ja põhjus, miks ma selle teema valisin, oli isiklik, et see inimene, kes äh, tegelikult selle ähm, küsimusega välja tuli, selle mõttega välja tuli, oli mulle öelnud, et äh, tal oli väga hea tuttav, kes on kes oli väga hea oma õpingutes, aga siis äh, kartis, et ta ei leia töökohta ja kui ma ise mõtlesin selle peale, siis ma, mulle tuli ka kohe meelde inimene, kes äh, Austrias on peaaegu samasuguses olukorras, samuti juuraüliõpilane, tegi äh, tööd vabaühenduse, ühe vabaühenduse raames ja mingil ajal ta tõesti väga kartis, et ta saadetakse majalt välja, sellepärast et Austria valitsuses äh, hakati äh, selliseid mõtteid mõlgutama. et küsimus, et kas meil on seda vaja ainult teadlaste jaoks, ähm, see minu jaoks on, minu meelest on äh, esimene samm, aga ainult esimene samm ja ülikooli lõpetajad peaksid saama võimaluse anda oma panus Euroopa ühiskonda. aitäh ma arvan, et veel üks asi, mida tuleks mainida, te mainisite sinist kaarti ja seda, millega tegeleb proua Wikström, mis puudutab üliõpilasi ja üli äh, et ja millest rääkis proua Koratsa pilt, et meil on seaduslike rändemeetmed suhteliselt piiratud. ja siin on ka väga palju tehnilisi aspekte, mis puudutavad äh, Äh, liikmesriikide suveräänsust, et see on tõesti väga vähe arenenud äh, piir eh,, valdkond ja lõpuks annan saadikutele veel korra sõna. nii et inimesed nagu proua Wikström, teised on võidelnud selle nimel, et meil oleksid vähemalt mõningad seadusliku rände võimalused, aga need ei kata neid teemasid, millega, millest teie rääkisite, nii et äh, see, mida te ütlesite sinise kaardi kohta, see on täiesti õige. aitäh äh, mõlemale. Äh, ja nüüd annaks kohe sõna Simonile, et ta saaks oma, oma valdkonda kirjeldada, mis puudutab siis radikaliseerumise vastast võitlust nii et Siimon, palun. Thank you. aitäh. minu esimene idee puudutab äh, kõrvalheitmist äh, ja ekstremismi ja vägivallaga seotud äh, noori noored peaksid olema osa lahendusest, mitte probleemist minu ettepanek on, et Euroopa Liit rahastaks äh, katseprojekti ja hindaks selle mõju, et äh, sellest saaks tegevuskava, mida saaksid kasutada kohalikud äh, valitsused kogu Euroopas. Ähm, on palju erinevaid faktoreid, mis suurendavad ohtu, et noored isikud ähm, satuvad destruktiivsetesse keskkondadesse, kus nad puutuvad kokku kuritegevuse ja ekstremismiga. kui noored sellest mõjutatud kogukondades tunnevad, et neil on võimalus ise oma tulevikku kujundada ja osaleda selles, mida ühiskond neile pakub, siis kõik need ähm, ligitõmbavad faktorid, mis viiksid neid seadusvälisesse ellu, äh, oleksid nõrgemad. meil on vaja äh, meetmeid meet äh, Äh, kohaliku omavalitsuse tasandil. esiteks tuleks äh, sihtgrupile läheneda seal, kus nad on. me peame mm, lähtuma nende huvidest, näiteks võitluskunstidest, selleks et äh, luua usaldust ja usaldusel põhinevaid suhteid. teiseks tuleks kasutada usaldust ja suhteid selleks, et motiveerida mõjutatud piirkondades elavaid noori äh, selleks, et osaleda mm, erinevates programmides ja võtta uusi rolle. kolmandaks peame me kaasama mm, sihtgrupid poliitilistes protsessides, näiteks noortenõukogudes. see tähendab, et noored kõige rohkem mõjutatud kogukondadest on, on eeskujuks ja positiivseks mõjuks. Nende projektide kaudu äh, tunnevad noored ennast võimestatult ja mm, sidusrühmad äh, saavad äh, neid ressursina ära kasutada. see oli minu esimene tee ja nüüd teise juurde. minu teine mõte puudutab minu, on seotud minu kogemusega ähm, ekstremistlike rühmade ja äh, kuritegelike mm, jõukude äh, osalenud noorte äh, ühiskonda tagasitoomisega. minu idee puudutaks äh, uut, äh, puudutaks äh, ühte puudujääki selles valdkonnas, nimelt ähm, fondi, millega tasustatakse endiseid liikmeid. et selleks, et selliseid programme algatada, Ehm, see on tegelikult keeruline kahel põhjusel. esiteks, me ei tea, kes on tõeline endine äh, rühmituse liige ja me ei tea, kui usaldusväärne see inimene on. teiseks ei pruugi endisel liikmel olla vajalikke vahendeid selleks, et teisi aidata, selleks, et äh, äh, ta saaks seda teha, on meil vaja mm, veel leida täiendavaid liikmeid, kellega suhelda see on aga tihtipeale väga raske ja see ongi probleem. ma panen ette, et Euroopa Liit loob ähm, ressursikogumi, millega saaks ähm, selliseid endiseid äh, liikmeid kõnetada ja see on olemas äh, juba ka Euroopa Liidu radikaliseerimise teadlikkuse võrgustiku kaudu. see idee täidaks puudujäägi selles valdkonnas, kuid praegu ei ole võimalik äh, selle fondi kaudu rahastada näiteks välismaal viibimist, et äh, uusi initsiatiive luua seega kutsun üles Euroopa Liitu tagama vajalikke ressursse selleks, et seda puudujääki äh, tasa teha, aitäh! suur tänu, Simon, ja selleks, et äh, vastata neile mõtetele, annan kõigepealt sõna kolleegile. kolleegile Sippel ja aitäh, räägin saksa keeles. aitäh, esimees, aitäh kõnelejatele teie ettepanekute eest, ma olen väga tänulik, et äh, te ennetamise ja osalemise ja lõimumise olulist, olulisust rõhutasite, et eriti kui noored inimesed ei näe ennast osana ühiskonnast, kui nende huve ei äh, nähta, kui neil ei ole võimalust oma huve kaitsta, siis äh, on sellel väga erinev negatiivne mõju nad ei huvitu millestki, vahel enam isegi mitte omaenda haridusest, aga tulemuseks võib olla ka vägivald või kuritegevus, nii et äh, seepärast on see küsimus minu jaoks väga oluline. Te rääkisite spordist äh, kui ühest võimalusest äh, üldse nendega kontakti saada ja minu meelest on see väga oluline aspekt. minu kodulinnas ütleme me tihti, et inimestega tuleb kohtuda seal, kus nad on, vastavalt nende huvidele ja noorte parlamentide mõte on mõte, mis Saksamaal äh, Ähm, juba paljudes kohtades ähm, on testimisel. minu meelest äh, oleks oluline nende ja teiste kõigi parlamentide jaoks äh, see, et me leiaksime meetodi, et äh, et äh, tõesti kaasata väga erinevaid äh, noori nendesse parlamentidesse, et äh, rändetaustaga ja mitterändetaustaga, ähm, vaesematest ja rikkamatest peredest, et tõesti oleks väga erinevaid noori, kes saaksid seal siis oma soove väljendada. ja võimalused, programmid, kuidas inimesed saaksid lõpetada osalemist äärmisrühmitustes või kuritegelikes rühmitustes ja ka seireprogrammid äh, on olulised, et noored kindlasti usuvad rohkem neid inimesi, kellel on samasugused kogemused ja kes saavad oma kogemustest öelda, et miks see on halb idee, kui keegi liitub äärmuslastega. Äh, selliseid programme tõepoolest mõned on, aga ma arvan ka, et on väga oluline, et et me vahetaks kogemusi selliste programmide osas ja ka tagaks rahastuse, nii et äh, teeks omalt poolt veel ühe lühikese märkuse, et oleks hea, kui liikmesriigid iga sendi ja euro pärast ei kakleks, mida nad Euroopa eelarvesse annavad, et äh, kes tahab, et Euroopa oleks tugev ja tegeleks ka nende küsimustega, peab lisaks paljudele muudele asjadele äh, andma ka rahalisi vahendeid ja mina ei näe, et liikmesriikidel praegu selline valmisolek oleks. suur tänu ja nüüd äh, Natalja Kriisberg, palun. Äh, suur aitäh. ma sooviksin samuti tänada eelkõnelejaid suurepärase nutikalt tehtud töö eest ning äh, samuti ka mõttevahetuse eest libekomisjonis. minu jaoks on see eriti äh, oluline, sest proua Koratsapildi ja Katariina Kinnitši ja teiste kolleegidega äh, muuhulgas ka laps, laste õiguste töögrupis oleme üritanud põhjalikult tegeleda kõigi küsimustega, mis nõuavad laste kaitset äh, ja nende väärikuse austamist äh, ning loomulikult äh, on see, see, see on see seotud last, alaealiste kinnipidamise, alaealiste pagulastega, nende integreerimisega ning mis puudutab nüüd radikaliseerumist, siis ma muidugi tunnen suurt huvi tehtud ettepanekute eest pilootprojektide vastu, e, kus üritatakse kaasata e, e, lapsi vastavalt siis nendele spetsiifilistele vajadustele, kuidas üritatakse kasvatada suurendada usaldust, et kriminaalsele teele suundunud lapsed äh, suudetakse sealt tagasi pöörata ning eh, et suudetakse eh, selline võrgustik ja fond luua, mis eh, aitaks, mis oleks osa komisjoni terrorismivastasest võitlusest ning selles raportis on, eh, mida parasjagu parandatakse ja täiendatakse, on suur osa, mis on seotud radikaliseerumise ja selle ennetamisega ning äh, samas suunas, nagu teie juba ütlesite, on ette nähtud ka noorte kogemuse eh, kasutamine, kes on radikaliseerunud ja siis äh, radikaalide käest pääsenud äh, neile, et nad tuleks ja räägiks oma kogemustest teiste noortele. et nad teaks, millisesse ohtu nad võivad ennast seada. ning just selline teiste noorte kogemuste ärakuulamine on suurepärane ennetusvahend Eh, ning eh, sellele lisaks muidugi veel ka koolitajate väljaõpetamine. võttes arvesse, et tegemist on haavatavate noortega, vaja väga palju ära teha, et radikaliseerumisest eh, neid päästa. ning siin on vaja loomulikult ka rääkida ka internetis toimuvast radikaliseerumisest äh, ning äh, äh, saaksime võib-olla sellest ka kahepoolselt edasi rääkida hiljem. igatahes suur aitäh kõigile ja kogu minu lugupidamine selle tubli töö eest ja selle huvitava mõttevahetuse eest meie komisjonis. suur tänu, Simon, kas soovite vastata? kas soovite vastata nendele sõnavõttudele? aitäh! suur tänu nende julgustavate märkuste eest. Ähm, vastates ähm, nüüd esimesele sõnavõtule ma arvan, et te puudutasite ähm, paljusid, äh, teemasid, millega ka minu arvates peame tööd tegema, te mainisite sporte, seda, et noortega tuleb suhelda seal, kus nad on, see on minu jaoks kõik väga oluline, aga te mainisite ka noorteparlamente. võib-olla ma ei väljendanud ennast piisavalt selgelt oma kahe minuti jooksul, aga eh, selle eesmärk oleks tagada, et need eh, inimesed, kes tavaliselt noorteparlamentides ei osale, sest alati on olemas noored, kes soovivad poliitikas osaleda ja ise juba huvituvad noorteparlamentidest. seega minu mõte oleks see, et me et me kõnetaksime ka neid noori, kes muidu ei satuks sellisesse kohta. olen ka ise väga tihedalt töötanud selliste inimestega ja nemad võiksid ette panna lahendusi probleemidele, millega nemad igapäevaselt kokku puutuvad, näiteks vägivald ja äh, tõmbetegurid, mis neid vägivalla poole tõmbavad, kui me selliseid noori saaksime sinna kaasata, siis nad saaksid oma kohalikku kogukonda kindlasti muuta. seega suur tänu selle eest. ja soovisin veelgi kommenteerida ähm, ka teist sõnavõttu, vabandust, ma ei kuulnud teie nime, te rääkisite sellest, et äh, noorte kogemusi tuleb ära kasutada. ja et me peame äh, sellest kasu lõikama, ma olen sellega nõus ja ma leian ka, et äh, sellel viisil selles valdkonnas töötades peab äh, väga põhjalikke, põhjalikke julgeolekuhinnanguid tegema ja uurima, mida, milleks nende, need noored saavad kasulikud olla aitäh. Tammustas on Natalja Kriisbeck Prantsusmaalt. ma palun, et Lukas nüüd ühe minuti jooksul räägiks ka humanitaarkoridoridest või siis kahe minutiga need teemad on kõik vastuolulised, aga kui te eelistate um, sellel teemal mitte rääkida, siis, siis te võite ka mitte rääkida. kas teil on vaja kahte minutit, kolme minutit, kaks minutit? ja seejärel, Cecilia, kas te vastaksite Lukasele, kui ta on lõpetanud? jah, see on väga huvitav, ma sooviksin lihtsalt mõned kommentaarid anda see jutuks siis pärast seda, kui Lukas on lõpetanud, ta räägib humanitaarkoridoridest, ehm, siis saate teie sõna ja siis oleme lõpetanud. suur tänu ja palun! suur tänu, sooviksin, räägiti humanitaarkoridoridest põgenike jaoks. eesmärk on muuta seda, kus äh, Ehm, varjupaiga taotlejad saavad varjupaika taotleda mitte Euroopa Liidus nagu praegu, aga ainult Euroopa Liidu liikmesriikide ehm, saatkondades ja konsulaatides eh, mujal maailmas. kõigepealt eh, neid eh, intervjueeritakse ja seejärel saab saada saab juba hinnata, kas Genfi konventsioon äh, siinkohal kohaldub ja seejärel äh, saab neid juba Euroopa Liitu tuua. ma soovin mainida, et, et mis tahes lahendus äh, me sellele probleemile valime, peame me arvestama sellega, et tegemist on küsimusega, mille me saame lahendada ainult Euroopa Liiduna ja iga riik peab siia panustama me ei saa lihtsalt öelda, et ei, me ei soovi üldse äh, pagulasi, see ei ole realistlik inimesed, kes eh, oma elu pärast kardavad, üritavad alati jõuda turvalisse kohta ja paljude jaoks tundub Euroopa Liit olevat selleks ainus äh, sihtkoht. kuigi kõikidel keerulises olukordades olevates inim-, erine-, olevatel inimestel ei ole õigust äh, asüüli taodelda, näiteks äh, Genfi konventsiooni kohaselt ei ole äh, kliimapõgenikud äh, põgenikud. minu ettepanek on äh, et äh, pagulase staatus saaks taodelda Euroopa Liidu ähm, saatkondades ja konsulaatides mujal maailmas. inimesed, kes on kohapeal, mõistavad paremini, mis äh, kohapeal piirkonnas toimub ja nemad suudavad paremini otsustada, mis on usutav ja mis mitte. kui me muudame inimkaubanduse raskemaks näiteks selle kaudu, et tugevdame piire, ei vähendaks inimkaubandust, vaid lihtsalt suurendaks selle hinda. pärast esimest hindamist saaks äh, pagulasstaatuse taotleja tuua Euroopa Liitu, kus neid saaks veel kord äh, kontrollida. ma usun, et äh, see lahendaks palju probleeme, mis meil praegu varjupaiga taotlemise protsessis esinevad, aitäh! Cecil, kas te palun reageeriksite sellele ja esitaksite ka mõned äh, lahendused? ma olen äh, täiesti nõus, Euroopa Liit peab siinkohal äh, otsustavalt tegutsema ja ühtselt. kahjuks on meil ka veel üks institutsioon, mis isegi ei alustanud tööd Dublin, Dublini määruse uuendamise kallal, mina olen selle teema raportöör aga mina olen valmis äh, iga, igal ajal alustama läbirääkimistega ja neid juhtima. see puudutab siis seda teemat. nüüd tuleksin tagasi millegi juurde, mida te mainisite varem ähm, rändajate, laste ja kinnipidamise kohta. ma arvan, et on viimane aeg lõpetada alaealiste ja laste kinnipidamine Euroopa Liidu territooriumil. me meil, me oleme, elame ajal, kus me peame ühtselt tegutsema ja me ei tohiks enam lapsi kinni pidada. perekondade kokkutoomine on samuti äärmiselt oluline teema ja liikmesriigid, ma ütleksin, et kõik liikmesriigid eh, üritavad eh, võistelda äh, Äh, nii-öelda alla suunas, kõik üritavad oma käed puhtaks pesta sellest ja mitte, mitte asjaga seotud olla. minu koduriik äh, Rootsi pingutas äärmiselt äh, hoolikalt selleks, et perekonnad kokku tuua, kuid nüüd kõik Rootsi poliitilised parteid, üksikute eranditega, näiteks minu erakond, isegi sotsialistid, suurkonservatiivid erakond on perekondade taasühendamise vastu ja me räägimegi siin kahekümne esimesest sajandist, kus äh, praegune rändajate äh, sissevool on madalam kui kunagi varem. me oleme Euroopa Liidus hetkel väga kaugel sellest ideest, mille Hillary Clinton ühes oma ähm, oma raamatutes esile tõi, lapse kasvata-, nimelt, et lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla, me oleme sellest väga kaugel, ma lood-, Äh, nende äh, rändajate lapsed ja nende lapsed tulevikus äh, hindavad meid ilmselt väga karmilt selle pärast. ma tänan teid teie tehtava töö eest ja samuti sooviksin tänada lasteteemalist töörühma parlamendis, kes teeb suurepärast tööd. aitäh, Cecil, selle sõnavõtu ja järelduste eest! palun äh, kiiresti annan sõna ka kolleegile Sippel. sooviksin äh, kiiresti äh, kommenteerida humanitaarviisa ja ümberasustamise teemal. see kindlasti aitaks paljudes valdkondades, sest esiteks oleks meil võimalik ähm, vähendada kuritegevust äh, inimkaubanduse osas, me saaksime tagada selle, et inimestel oleks võimalik turvaliselt tulla Euroopa Liitu, et neil oleks võimalik äh, küsida või taotleda varjupaika ja ma arvan, et nii ümberasustamine kui ka humanitaarviisad ei, ei taga seda, et äh, seotud inimesed saavad ilmtingimata varjupaika, aga neil oleks võimalik turvaliselt Euroopa Liitu jõuda, kus nad saavad taotleda varjupaiga staatust pagulastaatust. ma, kui inimesed ütlevad, et äh, sellest saab tõmbefaktor ja kõik tahavad Euroopa Liitu tulla, siis me teame, et see ei ole tõsi. suur osa põgenikest ei tule Euroopasse ja need, kes soovivad Euroopa Liidult abi küsida, me peaksime tegema nende jaoks siia tuleku lihtsamaks, ma nõustun teiega ka täielikult. oluline ei ole keskenduda ainult piiride äh, Äh, müüride ja tarade ülesehitamisele. kui inimesed on piisavalt meeleheitel, siis nad lihtsalt tulevad siia, seega me peame tagama, et humanitaarviisad ja ümberasustamine toimiks. meil on ka ref-, humanitaarviisa reform plaanis detsembris, ma loodan, et see õnnestub ja et me suudame veenda liikmesriike tegema koostööd äh, ümberasustamise robustsematel teemadel. suur tänu! Teie saate nüüd äh, vastata sellele ja reageerida sellele, mida te just kuulsite, palun. Äh, kui võimalik, siis äh, räägiksin saksa keeles. aitäh kõigile, kes meid täna kuulasid. minu meelest on väga kahju, et sa-, Austriast ei ole siin ühtegi saadikut, eriti kuna Austrias on rändeteema väga oluline, et E, viimasel neljal aastal ei ole FP ja ÜVP tegelikult midagi muud teinud, kui sellest teemast rääkinud. aga ma tän-, tahaks tänada saadikuid, kes siin olid, nende sõnavõttude eest ma mõistan, ei olnud teiega täiesti ühel meelel, aga suvel oli meil võimalus äh, Austrias äh, rääkida inimestega äh, nendest teemadest, mis äh, nende jaoks olulised olid ja mm, ühes väikelinnas, kus äh, valitakse väga palju FPÖ-d, jõudsin ma äh, tööliste linnaosa, kus tõesti väga paljud valivad Austria Vabadusparteid ja kui rääkida nende inimestega natuke pikemalt, siis on näha, et tegemist ei ole kurjade inimestega, kes ei tahaks, et teised inimesed eh, üldse elus oleks, vaid need on inimesed, kes on pettunud. Äh, ja ma arvan, et see on väga oluline asi ka järgnevates valimiskampaaniates äh, äh et need inimesed, kes on rände- ja varjupaigapoliitika vastu, nad ootavad tegelikult äh, vastutusi korra-, äh, vastuseid oma probleemidele, et kui rääkida nendega rohkem kui viis minutit, siis nad tahavad teada, kuidas läheb minu lastel, äh, millise hariduse nad saavad, kas nad leiavad korteri, et kõik läheb järjest kallimaks, et need on need teemad, Ehm, millega tuleks tegeleda, aga tegelikult äh, on üleüldse väga vähe Euroopast kuulda, et ma, minu palve oleks, et te tegeleksite nende teemadega. oleks äh, hea, kui meil oleks äh, aega Rachelilt ja Simonilt samu-, saada samuti vastus, kuid kahjuks meil ei ole selleks aega. ja me räägime siin loomulikult ka kõige, mõnedest kõige intensiivsematest ja olulistest poliitilistest küsimustest, mis Euroopa Liidus praegu päevakorras on. ma tänan teid, et te sellest hoolimata suutsite keskenduda nende küsimuste, nende probleemide konkreetsetele aspektidele ja neid äh, väga asjalikult esitleda äh, siin kohal olevatele liikmetele. Twitteris äh, võib keegi küll öelda, et eh, tegemist ei ole väga eh, mõtteka teemaga, kuid need liikmed, kes teile vastasid, on need, kes ka siinkohal tegelevad eh, seotud seadusandlike ettepanekutega, näiteks üks liige tegeleb meil Dublini määruse reformiga. ja meie komisjon kohtub pidevalt, seega mm, veebiülekand ettevaatajate hulgas ja meie töötajaskonna hulgas on kindlasti palju mõistmist teie vastu ja teid võet-, teid võetakse väga tõsiselt ja just seetõttu me korraldasimegi täna selle ürituse. me teadsime, et siia ei tule palju parlamendiliikmeid kohale, sest praegu on tegemist väga palju, kuid oluline on see, et me algatame selle ähm, arutelu äh, just ka noortega mul on väga hea meel, et me seda tegime, et arutelu on algatatud. suur tänu, et te täna siin olete. tervitan ka kõigi külastajaid ja veebiülekande vaatajaid, ka seda Twitteri kasutajat, kes just kõige kenamaid kommentaare ei tee. seega ma sooviksin ka tänada kõiki liikmeid, kes kohale tulid. ma loodetavasti saame edasi liikuda nende teemadega, sest tegemist on tõesti reaalsete tee, reaalsete ettepanekutega. me oma komisjonis soovime äh, lõpuni jõuda ka mõnede nende küsimustega, millest teie täna rääkisite. seega tegutseme edasi, loodetavasti saame sellega tegutseda ka järgmisel, parlamendi järgmisel ametiajal ränne on äh, ja alati väga oluline teema, seega veel kord suur tänu. ja tänan isiklikult teid kolme eriti. aitäh, kolleegid. It's a kind of really boring end to this when I have to go on to another agenda item, but thank you. <laughs> kahjuks äh, peab nüüd äh, andma ja jätkama sisse järgmise päevakorrapunkti. Okay, colleagues, we can go on to... nii, kolleegid, lähme päevakorrapunkti neli juurde. sellega oleme eh, pisut hiljaks jäänud, aga niisiis eh, õiguste ja väärtuste programmi loomine. Bodil, sa oled kohal, see on hea. niisiis, alustame mõttevahetust muudatusettepanekute teemal kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. ja see puudutab siis järgmist eelarveperioodi ning äh, ilma pikema jututa, sest aega on juba ka väga vähe, annan sõna Polillile. suur aitäh, ma annan, ähm, räägin rootsi keelt, nii et pange pange äh, kõrvaklapid pähe, suur aitäh kõigile variraportöörile. Äh, äh, oleme teinud väga pika töö ära libekomisjonis. ja libekomisjon on põhivastutaja, kuid eh, eh, palju on ka neid, kes on teinud näiteks AFCO naisõiguste komisjon, PETI eh, tööhõivekomisjon, eelarvekomisjon ja nii edasi. ja praeguseni on olnud koostöö väga positiivne, see programm on olnud väga tõhus ning oleme täheldanud ka, et komisjon soovib programmiga edasi minna ning soovib ka laiemat koostööd ja soovib kaasata organisatsioone, kes tegelevad inimõigustega. nagu seda ka parlament taotles kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillis ning äh, praegu äh, selle asemel, et eelarvet laiendada, neil eelarvet äh, kärbitakse veelgi ning see peab ütlema, et selliste vahenditega programmi täisväärtust võimalik loota. ja juba praegu on ähm, olemasolevad programmid alarahastatud. ma sain mitu muudatusettepanekut, mille seisukohad sarnanevad meiepoolsete ettepanekutega. ning üldjoontes oleme enamasti nõus äh, variraportööridega, oleme mitmed kompromissmuudatusettepanekud variraportööridega juba kokku pannud ning eh, järgmisel eh, kohtumisel räägime, paneme kokku ülejäänud muudatusettepanekud. praegune põhiline eesmärk on eh, mitte tõkestada olemasolevate programmide toimimist praegune eh, programm on eh, rahastatud kahe miljardi euro eest eh, ning leiame, et kogu programm väärib eelarve täiendamist. ka oleme võtnud äh, arvesse ka uut äh, sammast, ähm, mis näeb ette ka kohalike omavalitsuste kaasamist ja toetamist, kodanikuühiskonna esindajate äh, toetamist, põhiõiguste kaitset ja nii edasi. Need kõik on esindatud uues sambas ning mm, ning äh, äh, samuti soovime me praeguseid programme lihtsustada ja niimoodi kaasavam ühiskond üles ehitada ning äh, ka parem hindamissüsteem paika panna. siin on mitmesuguseid aspekte, mis on mis on esmase tähtsusega, teised on nendega lihtsalt äh, seotud. ja loodame, et äh, suudame selle vastu võtta enne parlamendi koosseisu tööaja lõppu mõned punktid on veel keerulised, kuid eh, loodetavasti on võimalik need adekvaatselt ka lahendada. Thank you very much, Bodo, it's quite a lot. suur aitäh, väga suur töö on ära tehtud, väga palju variraportööre, kaasatud komisjone. ja järgmisena saab sõna nüüd Mikael Muuni Rahvaparteist suur aitäh, oleme sellest äh, rääkinud korduvalt. ja see on ilmselt üks kõige olulisemaid äh, lahendusi Euroopa Parlamendi poolt äh, järgmise MFF-i kohta. teame, et Euroopa Parlament võttis vastu uue eelarve ja teame, et kaasatud on palju öö, fraktsioone, teame, mida komisjon öelnud on ja kõige olulisem on see, et öö, peame öö, eriti just keskenduma väärtustele Eh, ning eh, võib öelda, et suures osas eh, on kolleegid eri fraktsioonidest ühel meelel. täname raportööri selle eest, et selline raporti projekt on kokku pandud, see on hea lähtekoht läbirääkimiste jaoks. ning oleme nõus sellega, et tuleb äh, toetada kodanikuühiskonda läbi artikli kaks ning äh, meil on vaja äh, erivahendeid selleks, et Euroopa väärtuseid arendada ja meil on vaja ka kaasata kohaliku ja kohaliku tasandi ja liikmesriigi tasandil kaastöötajaid ning arvan, et meie muudatusettepanekud äh, on väga vabaühenduste sõbralikud, äh, te ei äh, ole nii äh, bürokraatlikud kui praegused. me kirjeldame probleemi mitmesuguseid erinevaid dimensioone, näiteks seda, kuidas organisatsioonid toimivad ja kuidas on võimalik toetada väiksemaid rohujuure tasandi organisatsioone me oleme eriarvamusel keelekasutuse osas, ma arvan, et peaksime eh, õiguste väärtuste programmi osas eh, välja töötama eh, positiivse projekti. minu jaoks ei ole see ühegi liikmesriigi vastu suunatud, me ei taha kedagi sanktsioneerida. ja soovime tõhusamat õigusriigi kaitset. ma mõistan kõiki argumente, mida kuulnud oleme, aga mis puudutab nüüd praktilist osa, siis ma sooviksin, et meil oleks praktilisi lahendusi, mida toetaks Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon ja mida to toetaks ka nõukogu, see on oluline, mitte ainult selliseid lahendusi välja töötada, mis meie sõnadega toimiks, vaid mis realistlikus raamistikus toimiks ning äh, arvan, et peaksime mõtlema selle peale, kas mõningad äh, lahendused, mis on äh, seotud õigusriigiga, mitte õigusriigiga, ütleb kõneleja, vaid tingimuslikkusega. kas need peaks selles äh, süsteemis sees olema, sest äh, me ei tea, kuidas tingimuslikkuse küsimused tegelikult äh, lõpus lahendust leiavad. praeguseni võib öelda, et kompromissid on olnud head ning arvan, et on täiesti võimalik, on leida äh, ühiseid, äh, ühised äh, lahendused enne ülemkogu detsembris. ja Cecil Kienge saab sõna sotsialistide nimel. suur aitäh, Claude. nagu juba eelneval meie komisjoni kohtumisel ütlesin, on kolleeg Väraka tubli töö ära teinud ta on ka väga tähelepanelikult äh, kuulanud meie muudatusettepanekud ära ning äh, mis puudutab nüüd teksti tehnilist aspekti, siis äh, oleme väga suuri edusamme teinud ning kõik fraktsioonid näivad, soovivad kompromissi leida ning esitasime muudatusettepanekud oma fraktsiooni nimel ja tänan äh, selle, tänan raportööri selle eest, et ta äh, näitas üles suurt sallivust äh, ning oli valmis võitlema sallimatuse vastu nii internetis kui väljaspool seda. leian, et arvesse tuleks võtta ka kodanikuna ja võrdsuse küsimused ning õigusriigi aspektid, et suurendada kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. loomulikult olen täiesti valmis eh, ka selleks, et suurendataks eh, finantspanust eh, peaksime võitlema Eh, ekstremismi vastu kõikjal Euroopas. tänan eh, raportööri selle eest, et ta on nii avatud olnud ning eh, lihtsustanud menetlust. kui viimased tehnilised detailid on kokku pandud, siis suudame selle programmi enne ilmselt selle parlamendi koosseisu tööaja lõppu vastu võtta. suur aitäh, Cecil. ja nüüd Eh, saab ECR-i nimel sõna. suur aitäh möödunud aruteludele meie juba ütlesime, millised on meie seisukohad Äh, seoses erinevate kõhklustega ning äh, ütle, tegime seda väga erapooletult. ning esitasime ka muudatusettepanekuid, mis äh, meie meelest võivad olla garantiid, et Euroopa Parlament et parlament teeks kõik selleks, et oleks programmides võimalikult äh, neutraalne lähenemine ning äh, äh, tegime kõik selleks, et jätkuks dialoog Euroopa Liidu võimude ja erinevate religioossete organisatsioonide vahel ja see puudutab ka näiteks pereküsimusi, sest teame, et Euroopa praegune kriis mõjutab negatiivselt perekondi ning me sooviksime, et Euroopa Liit oma avalduste läbi näitaks üles huvi selle temaatika vastu. meie leiame, et on väga oluline projekte adekvaatselt hinnata näeme ka, kuidas meie muudatusettepanekuid äh, arutatakse ja tahtsin lihtsalt öelda ka seda, et äh, üldiselt meie mm, soovitusi äh, on arvasse võetud, soovime suurematada usaldust kogu projekti kui sellise vastu. ja Alde nimel saab sõna Sofi. suur aitäh, võin rääkida lühidalt, sest sest toetame eh, raportööri seisukohti ning eh, täname teda konstruktiivse lähenemise eest. kolm märkust, üks eh, ettepanekutest, mille meie esitasime, mida sooviksime kaasata, on viieprotsendiline hädaolukorra reserv, kui on selgelt põhiõigusi E rikutud äh, mõne liikmesriigi valitsuse puhul, siis äh, peab olema mingisugune, mingisugune äh, võimalus vastu töötada peab olema, meil on selleks eelarverida ja meil meil on eelarvega rida selleks, et ootamatute majanduskriisidega toime tulla, meil oleks vaja ka õigusriigi kriiside puhul reageerida. ning nagu ütles härra Boni, see instrument ei ole kunagi mõne liikmesriigi vastu, see äh, toetab äh, lihtsalt kodanikke, muuhulgas ka neis liikmesriikides, kus äh, valitsused ei austa oma kodanike õigusi ning teevad kodanikuühiskonna tegutsemisõiguse väga keeruliseks, me ei luba neil oma õigusi kasutada arvan, et peaksime ka selgelt ütlema, mida tähendab tingimuslikkus, sest äh, Michal Voni ütles midagi tingimuslikkuse kohta. tegelikult tingimuslikkus ei ole seotud äh, selle eh, instrumendiga, vaid see on seotud majandusküsimustega. nii et üldjoontes võib öelda, on väga hea, et äh, Noh, meil on olemas mingisugused äh, äh, pärast seda, kui meil on olemas instrument selleks, et mõjutada inimõiguste olukorda väljaspool Euroopa Liitu, on nüüd loota, et meil on samasugune instrument olemas ka Euroopa Liidu siseselt, sest äh, sest põhiõigused ja inimõigused ei saa iseennast kaitsta. meie peame leidma võimalused seda teha. kas keegi soovib veel? Mikael üks äh, lause, Sofi, oleme nõus, et äh, meil on vaja toetada vabaühendusi, et, äh, et demokraatlik dialoog, põhiõigused, et sellealane dialoog jätkuks, teisest küljest on vaja rääkida ka ähm, positiivsest raamistikust, aga noh, küllap me räägime sellest selgemalt oma tulevastes aruteludes. väga palju tööd tehakse sel teemal. kas soovid midagi veel öelda? jah, tõepoolest. on selliseid teemasid, mille osas me täiesti nõus ei ole ning peame mõtlema, kuidas neid küsimusi lahendada ja peaksime ütlema, et me tõlgendame mõningaid küsimusi muidugi teistmoodi ja meil peaks olema ühine alus eh, tõlgenduste tegemiseks. mulle ei tundu, et teistsugune tegemist oleks mingi riik, erineva eh, suhtumisega riikidesse loomulikult toetame aluslepinguid ja toetame seda, et kõik riigid äh, oleksid äh, aluslepingute kõrgusel, millele me kõik oleme alla kirjutanud äh, ning kui mõni riik ei pea kinni aluslepingute Eh, siis peame mõtlema selle peale, kuidas seda eh, olukorda parandada eh, igas spetsiifilises riigis. aitäh ja Vadil ja suur aitäh ka variraportööridele, kes selle teemaga tööd teevad, suur aitäh! Points uh, five and six aitäh, nüüd saame jätkata punktidega viis ja kuus, need puudutavad äh, siis äh, lepingu sõlmist Euroopa Liidu ja e Albaania või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel äh, ja annan sulle kohe sõna, Bodil, palun ma peaks siis äh, rääkima mõlemast samal ajal, küsib äh, proua Valero. jah, kui staatuse, staatus käsitleb kokkuleppe Albaaniaga ja, ja siis äh, äh Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevus endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis. Mm, kas sa oled nõus neist ühiselt rääkima? jah, räägin jälle rootsi keeles. roheliste fraktsioon on äh, jälle kriitiline selles osas, et äh, piiri- ja rannikuvalveamet äh, tegutseb kolmandas riigis, nüüd on otsustatud, et seda tehakse, aga tingimused peavad olema selged ja ühemõttelised, vaja on tagada läbipaistvus, järelevalve ja aruandluskohustuse täitmine Albaania ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik. Need on esimesed kokkulepped, mis on sõlmitud ja seetõttu on väga oluline ka tulevaste äh, lepingute jaoks äh, raamistik luua, vaja on tagada põhiõigusi, vaja on tagada õigust äh, taotleda varjupaika, vaja on tagada inimväärikus ja piinamise keelustamine, laste õigused ja nii edasi, vaja on ka äh, kaebuste esitamise mehhanismi, äh, kui on tegemist õiguste rikkumisega ja vaja on ka reeg-, äh, karistusõiguslikke, eraõiguslikke ja haldusõiguslikke reegleid ja tahaksin kutsuda üles komisjoni, et kõik dokumendid avalikustataks ja muudetaks ligipääsetavaks, et mida meil vaja on parlamendis, et need kokkulepped heaks kiita ja mitte ainult nende lepingute puhul, vaid ka teiste lepingute puhul. muudatusettepanekud tuleb esitada kahekümne kaheksandaks novembriks, aga siin on tegemist ju tegelikult ainult heakskiitmisega või mitte ja muudatusettepanekute esitamine tähendaks juba äh, tagasilükkamist. E, e, kümnendal jaanuaril on plaanitud äh, komisjonis äh, hääletamine ja ma loodan, et nii Albaania kui ka Makedoonia osas on siis hääletamine võimalik, aga Makedoonia kohta me ei ole veel kõiki materjale saanud, nii et eks me näe, kas me saame hakkama sellega, aga mudel on põhimõtteliselt mõlema puhul sama. ja kui meil kõik äh, elemendid olemas on, siis loodetavasti saame ka hääletada, aitäh! aitäh, Bodil! nii et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, mida esitada ei tuleks, on kahekümne kaheksas november ja peaksime siis kümnendal jaanuaril hääletama. Natali, sa oled ainus variraportöör, kes siin kohal on, kas sooviksid omalt poolt ka midagi öelda? jah, Claude, ainult äh, üks kiire märkus. Äh, et äh, mis puudutab siis seda äh, staatuse kokkulepet Albaaniaga ja lepingut äh, Makedooniaga, ma teen väga lühidalt, kuna ma olen Bodilliga ühel nõus, need lepingud on väga olulised, tegemist on kolmandate riikidega sõlmitavate lepingutega ja nagu ka tema, rõhutan vajadust, et kõik oleks väga selge ja täpselt paika pandud. ja tänan Bodilli juba tehtud töö eest ja tema seisukoha eest äh, mõlemas küsimuses. lisaksin ühe asja, millest ta ei rääkinud, aga mida ta kindlasti väga hästi tunneb, et need, nendes äh, lepingutes täiel määral austataks põhiõigusi ja nähakse ette kaevuste ehitamise mehhanism, nagu äh, see on ähm, otsuste puhul ette nähtud ja Frontexi äh, läbivaatamisega tegeleva rühma liikmena, mida me homme arutame vist, olen ma teadlik sellest, kui olulised need äh, otsused on ja vaja on, äh, et meil oleks olemas juba eelnevalt kõik teave, et tõesti oleks tagatud täielik äh, selgus äh, ja et see oleks tagatud ka pärast, äh, mis puudutab nende lepingute rakendamist ja hindamist. Äh, see on kõik väga oluline praeguses ähm, välispiiridel valitsevas olukorras ja suhetes kolmandate riikidega, aitäh! aitäh, Natali! see on menetluslik asi, aga siiski väga oluline, et Piiri- ja Rannikuvalveamet saaks korralikult tegutseda. Bodil, kas sa oled kõigega nõus? väga hea, ei, muudatusettepanekuid siis keegi ei äh, ei soovinud esitada, aga igal juhul saatke need enne kahekümne kaheksandat novembrit. Bodil, kas on veel midagi, millega sa tegeled, millest me peaksime teadlikud olema? aitäh aga sa oled järgmise eh, teema puhul samuti variraportöör. Eh, punkt seitse, Euroopa Liidu tagasipöördumistunnistus. siin vaatame läbi muudatusettepanekuid, meil on viisteist muudatusettepanekut. Kinga, ah, sa oled ikka siin. Eh, Kinga Kall on raportöör selles küsimuses, nii et annan kohe talle sõna viisteist muudatusettepanekut. Kinga, palun, sul on sõna. aitäh! tahaksin tänada kõigepealt kõiki variraportööre konstruktiivse lähenemise eest. meil oli variraportööride kohtumine, mis aitas kõike selgemaks teha. ma juba tutvustasin ettepanekut, aga tahaksin veel kord rõhutada, et äh, selle ettepaneku eesmärgiks on lihtsustada Euroopa Liidu kodanike äh, menetlusi nendes äh, liikmesriikides, kus nendel liikmesriigil ei ole välisesindust, äh, aga kus nad on oma reisidokumendi kaotanud, et nad saaksid Äh, tagasipöördumistunnistuse reisimise jaoks äh, mõnest teisest äh, liik-, teise liikmesriigi esindusest, millega nad saaksid siis koju tagasi reisida. see ei ole uus dokument, juba üheksakümne kuuendal aastal see jõu-, jõustus, aga vahepeal on väga palju asju muutunud ja praeguses vormis nendest dokumentides ei võeta arvesse vahepeal toimunud arengut turvalisuse küsimustes ja need dokumendid ei ole piisavalt hästi kaitstud äh, pettuste ja võltsimise eest ja üsna paljud liikmesriigid enam ei väljasta seda tüüpi dokumente, sellepärast äh, oli vaja uues vormis, äh, uus vorm anda nendele dokumentidele ja on olemas ka õiguslik kohustus. üheksakümne kuuenda aasta otsus ei olnud kooskõlas äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konsulaarkaitse äh, õigusaktiga ja juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, raportis äh, parlament nõudis, et komisjon tuleks välja uue ettepanekuga turvalisema tagasipöördumistunnistuse kohta. ma arvan, et selles äh, dokumendis võetakse äh, arvesse julgeolekuga seonduvaid kaalutlusi, äh, see vähendab siis äh, võltsimise võimalust. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli viiendal novembril. ja raportit tunnustades ma ütlesin ja mm, proua Genitši ja härra Depree ka pidasid sellest kinni et äh, me ei äh, muudatusettepanekuid ei esita äh, selle kohta selleks, et kiiremini oleks valm-, võimalik vastu võtta seda dokumenti, sest see on minu meelest kõigi Euroopa kodanike huvides, et nad saaksid abi teiste liikmesriikide suursaatkondadest või konsulaatidest, kui nad on hädas, aga lõpptulemusena saime viisteist muudatusettepanekut, äh, võttes arvesse minu enda ja variraportööride äh, seisukohti, et me ei esita muudatusettepanekuid, me kompromissmuudatusettepanekuid välja ei tööta, need viisteist muudatusettepanekut paneme hääletusele ja ma nüüd mõtlen, et kuidas, äh, mida nendega teha, ma räägin variraportööridega sellest, aga oluline on kiiresti töötada, sest äh, see on tõesti väga hea näide sellest, kuidas Euroopa Liitu lähendada kodanikele. ja aitäh äh, variraportööridest kolleegidele veel kord. aitäh, Kinga. nii et meil on siis hääletus tulemas detsembris ja no see on tõesti üks nendest väga headest asjadest, nii et äh, me ei innusta muudatusettepanekuid esitama, sest tegemist on hea dokumendiga. loodame siis, et ähm, järgmisel kuul kuidagi õnnestub seda hääletusele panna, et meil ei ole küll koosolekud ette nähtud. Äh, kas keegi soovib veel kõneleda äh, tagasipöördumistunnistusest. kas äh, Katrin, äh, sina olid ka muudatusettepanekuid esitanud? suur aitäh, Claude. ma sellepärast just tahtsingi sõna võtta. suur aitäh kolleeg Inga Klaanil, Kaalile ja teistele variraportööridele tehtud töö eest. et jõuda lühikese ajaga võimalikult hästi hea tulemusele õigusliku aluse e, osas Euroopa tagasipöördumisdokumendi teemal. tõepoolest, mitteametlikult e, kolleegid, e, variraportöörid otsustasid mitte esitada muudatusettepanekut, et menetlust kiirendada. kaks kolleegi siiski lõpuks otsustasid mõned otsusettepanekud esitada. mina olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Kaal, räägime sel teemal edasi, ma sooviksin öelda lihtsalt praegu seda, et eh, me esitame ilmselt muudatusettepanekuid. väga olulised on need ka eh, sotsialistide fraktsiooni jaoks, sest need puudutavad ka eh, isikuandmete kaitset ja põhiõiguste kaitset ning Eh, tuleb kokku leppida ka, kui kiiresti selline dokument välja antakse ja kuidas saadakse, eh, kuidas eh, kogutud andmeid hiljem käidelda. igatahes oluline on see kui kõigi Euroopa kodanike jaoks ja see puudutab eelkõige Euroopa kõige kaugemaid piirkondi, kus võivad selliste dokumentide väljaandmisega tekkida probleemid jätkuvad igatahes arutelud järgnevatel nädalatel ning olen ehm, jätkame oma tööd, sest sellise olulise dokumendi osas leiame kindlasti parimad lahendused ja peame kinni ette nähtud eh, tööaegadest. sest selline dokument võib, võib olla väga oluline eh, just kõige äh, keerulisemate olukordade lahendamisel. aitäh! aitäh, Katariina! oleksin pidanud ütlema, et äh, oled SED äh, fraktsiooni variraportöör. aitäh äh, sulle, aitäh Kingale ja kas soovisite veel midagi öelda selle kohta? aitäh, kolleegid. see siis puudutas tagasipöördumistunnistust ja nüüd lähme kaheksanda päevakorrapunkti juurde, lõhkeainete, lähteainete turustamine ja kasutamine. ja kuulame härra Mamikinst, kes tutvustab esitatud muudatusettepanekuid, neil oli umbes üheksakümmend viis ja need enamasti toetasid teie raporteid, nii et Andres kas äh, tutvustaksite palun meile neid muudatusettepanekuid? aitäh, lugupeetud äh, kolleegid, mul on väga hea meel, et täna on meil võimalik äh, arutada muudatusettepanekuid, mis puudutavad siis lõhkeainete läht-, mõtteainete turustamise ja kasutamise, kasutamist. viiendaks novembriks saime seitsekümmend kaks muudatusettepanekut, tänan kolleege koostöö eest ja pärast muudatusettepanekute läbivaatamist saan öelda, et äh, enamasti ähm, on eesmärgiks siis äh, tugevdada regulatiivset mõju ja peegeldavad äh, siis ka neid mõtteid, mis kolleegidel oli kaheksateistkümnenda oktoobri kohtumisel ja Äh, õigustalitus on äh, neid, need äh, muudatusettepanekud läbi vaadanud, praegu neid tõlgitakse, ma eeldan, et tõlked kõikides keeltes on valmis kahekümne kolmandaks novembriks ja üks olulistest mm, asjadest puudutab see, et talunikud, see mõiste asendatakse professionaalsete kasutajatega. aitäh proua Kriisbekile selle ettepaneku eest, see annab äh, äh, suurema õigusliku selguse ja see vastab ka nõukogu seisukohale ja lisaks sellele proua Kriisbekk panustas ka äh, kahtlaste tehingute mõiste täpsustamisse, mis minu meelest oli ka samuti väga väärtuslik panus. aga ma rõhutaks kahekümne nelja tunnist kohustust äh, ka-, kahtlaste tehingute, kahtlastest tehingutest teavitamise puhul, kui me tahame, et äh, sellel ettepanekul oleks mõju, siis tuleks äh, teavitada võimalikult palju, praegu on siin nelikümmend kaheksa tundi ja selle puhul on ohk, et oht, et aega on, on selleks liiga palju. nagu me teame, aeg on väga ka oluline, vaja on, et Äh, aeg on väga oluline näiteks TNT äh, pommi valmistamise puhul kogemustega isikutele ja ja siis ähm, on äh, soov kaitsta ähm, siis mitte lubada neid lõhkeainete lähteaineid äh, internet, nendega internetis ka kaubelda ja äh, suunised koostada äh, liikmesriikidele. ja üks küsimus, mida peame arutama, puudutab artiklit viisteist, nimelt äh, luba komisjonile võtta vastu delegeeritud õigusakte selleks, et lisada uusi aineid lisasse üks, kui vaja ja kui me ei anna komisjonile seda õigust, siis äh, ähm, siis äh, jõuame tagasi staatus quo juurde, ehkki selle ettepaneku eesmärk on äh, võimaldada kiiremat reageerimist erinevalt varasemast. ja parlamendil on järelevalve kohustus, äh, mis puudutab delegeeritud õigusakte, nii et äh, turvalisuse osas me äh, võidame, komisjon saaks uusi aineid panna ähm, lisasse, kui on vastavad teadusuuringute tulemused ja see kindlasti parandaks olukorda, paljud muudatusettepanekud on peaaegu identsed, nii et ma loodan, et see teeb meie elu palju lihtsamaks äh, ja olulise täiendava punktina pean teile teavitama, et meil oli volinikuga kohtumine äh, teise oktoobri täiskogu ajal ja volinik äh, rõhutas, et on väga oluline äh, tegeleda ka dark webi küsimusega, kus mm, kai-, kus samuti kaubeldakse, kaubeldakse lõhkeainetena, lõhkeainetega ja mm, äh, tema ka rõhutas, et oluline on delegeeritud õigusakti küsimus äh, ja võttes arvesse, et meie ametiaeg hakkab lõppema, siis on vaja, et me oma aega hästi kasutaks ja seetõttu teen ettepaneku, et järgmisel nädalal toimuks tehniline kokkulepe äh, selleks, et äh, kokkuleppeid sõlmida, et äh, tekst oleks valmis libekomisjonis hääletamiseks kümnendaks detsembriks detsembriks ja jaanuaris toimub siis täiskogul hääletamine ja pärast algab siis triloog ja mis puudutab nõukogu, siis kaheteistkümnendaks detsembriks peaks nemad ka Coreperis kokkuleppele saama ja aitäh, Jaan on nüüd sõna teile, et äh, tagasi, et kol-, teised kolleegid ka sõna saaks. aitäh, Andres. Kinga, kas äh, sto-, soovid rääkida Toomas Štehovski nimel, kes on Rahvapartei variraportöör? aitäh. härra Ždehovski palus, et ma loeks ette tema äh, seisukoha selle raporti kohta ja ütles, et see ettepanek on väga teretulnud ja paljudes terrorirünnakutes Euroopa Liidus viimastel aastatel on kasutatud isevalmistatud lõhkeaineid ja terroristid kasutavad uusi tehnoloogiaid, nii et seetõttu on väga oluline, et me uuendaks infot, mis puudutab, õigusakti, mis puudutab lõhkeainete lähteaineid ja et oleks võimalik teostada järelevalvet kahtlaste ostude üle, aga pärast pikka arutelu ehm, Äh, äri ja valitsuste esindajate ja muude huvitatud osapooltega ähm, tervit-, äh, äh, kardetakse suurema administratiivse koormuse loomist, aga igal juhul tervitame seda ettepanekut. aitäh, Natali, olete ALDE variraportöör, kas soovite omalt poolt ka midagi öelda? aitäh, Claude. jah, tõepoolest paar sõna muudatusettepanekute kohta, see on väga tehniline teema, aga nagu paljud äh, kolleegid siin ütlesid, see on võib-olla väga tehniline, aga väga oluline teema äh, terrorismivastases võitluses, eriti mis puudutab ähm, äh, selliste rünnakute tõrjumist, mis, milles viiakse läbi isetehtud pommidega ja nagu kolleeg just ütles äh,, siin on oluline see, et täpsustataks mõningaid äh, definitsioone ja tugevdatakse ähm, teabevahetust ähm, professionaalidest kasutajate ja äh, tööstuse esindajate vahel, et nad ähm, tõesti teaks, milline on õiguslik olukord, et nad tõesti, mm, et oleks võimalik seda õigusakti korralikult rakendada ja mis puudutab äh, Äh, täpsustusi, siis äh, meie raportöör ähm, rõhutas seda äh, kahtlaste tehingute määratlust, mis on väga oluline ja see, et tekstis oleks ette nähtud eraldi kategooriana põllumaa, põllumehed ja mis puudutab teabevahetust siis muudatusettepanekutesse üritasin omalt poolt lisada seda, et oleks pidev teabevahetus kontrolliasutuste ja ettevõtete vahel, repressiivorganite vahel ja muude pro professionaalide vahel et me saaksime tõesti tagada korraliku rakendamise ja mis puudutab riiklikku kontaktpunkti, härra Mamikins sellest ei rääkinud, siis äh, minu meelest ka see on väga oluline, et, äh, et tegemist oleks äh, äh asutusega, mis tagaks kõigi osapoolte teavitamise, ma üritasin oma muudatusettepanekutes ka täpsustada mõningaid äh, element, mis võiksid olla suunistes, et kuidas paremini tunda ära ja anda teada kahtlastest te eh, eh, tehingutest või siis ähm, või siis ka säilitamis äh, moodused, mis tagaks siis äh, lähteainete turvalise säilitamise pärast seda, kui äh, lähteaine on ostetud ja tahaksin rääkida muudatusettepanekutest, me räägime siin määrusest äh,, nii et ähm, kõik need sätted, mis me vastu võtame, hakkavad otse kohalduma ja kaasseadusandjana, andjana ma arvan, et me peame tõesti tagama selle, et see tekst oleks selge, pedagoogiline, et seda oleks võimalik äh, korralikult rakendada. ma tegin ettepaneku kahekümne nelja tunni tähtaega ära kaotada, rõhutada seda, et võimalikult kiiresti tuleks teada anda. ma loomulikult kuulsin meie raportööri seisukohta ja ma arvan, et meil on vaja seda veel veidi arutada, sest äh, see peab olema ka rakendatav äh, vastavate eriala inimeste jaoks ja see on väga oluline nende lähteainete puhul, millel võib olla väga kahjulik mõju ja seetõttu mina toetasin seda tähtaja kaotamist ja ma toetan äh, peamisi elemente, mida, mille on välja pakkunud raportöör, nimelt et nende inimeste äh, teavitamine, kes äh, ostavad neid lähteaineid ja nagu ta rõhutas, äh, et pärast kohtumist volinik Kingiga jah, tõesti väga olulised on darkveebi ja internetiostude küsimused. siis Mm, mõni, mõne minutiga mm, asjad kokku võetud, äh, need peamised äh, mõtted, mis puudutasid minu muudatusettepanekuid ja aitäh äh, raportöörile. loodan, et saame aktiivselt tööd teha, et me tõesti saaksime detsembris ja jaanuaris hääletada, aitäh. suur tänu, annan sõna uuesti raportöörile kõigepealt äh, Vodil Valerole, kuna tema on variraportöör. tahaksin öelda, et roheliste suhtumine on positiivne sellesse ettepanekusse ning sellisel dokumendil on mõju terrorismi ärahoidmisele me esitasime mitmed muudatusettepanekud, mis äh, peaksid takistama lõhkeainete internetis müümist ja üldiselt kriitiliselt suhtume äh, andmete osas, mis äh, puudutab tooteid teisest kategooriast. praegusel hetkel on äh, samuti on ohtlik see, et pika, isikuandmeid nii pikaajaliselt säilitatakse, aitäh. So I should take it in English also? Did you, did äh, you? kas ma peaksin samuti inglise keeles sõna võtma? ma kuulasin inglise keelt ja kahjuks ei kuulnud midagi. ma ütlesin lihtsalt, et me ei ole selle ettepaneku vastu, see on äärmiselt positiivne, sest me suudame sellega ennetada terrorismi ja samuti ennetada ka äh, saastet meil oli raskusi sellega, et teavet tuleb säilitada ühe aasta jooksul, sest äh, teavet on tõesti väga palju. suur tänu. Äh, tõlkega on kõik korras, ütleb äh, esimees. kas, Andres, sa soovid veel midagi öelda? ma tänan variraportööre selle töö eest ja jätkame samas vaimus, aitäh! suur tänu ja hääletus toimub kümnendal detsembril. nüüd liigume edasi päevakorrapunkti juurde number, järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab liidu eelarve kaitsmist juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises. Ehm, meil on muudatusettepanekud, mis on esitatud äh, arvamuse projektile libe on siin äh, seatud komisjon. Äh, tegemist on olulise teemaga, võttes arvesse hiljutisi raskusi õigusriigi toimimise ja äh, inimõigustega seotud väärtuste osas. annan nüüd raportöörile mm, võimaluse kirjeldada muudatusettepanekuid. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt eelmisel kolmapäeval esitati äh, viimased äh, muudatusettepanekud ja neid jõudis meieni sada nelikümmend neli. seega meil ei olnud äh, aega koostada kompromissettepanekuid. me pidime läbi vaatama kõik muudatusettepanekud, meil oli ka variraportööride koosolek, kus kolleegid väljendasid muret ja ma ütleksin, et äh, me ei liigu päris õigel kiirusel edasi selleks, et ühtne tekst koostada. toon näiteks äh, ühe teema, millega on nõus äh, peaaegu kõik ja ühe teema, mis on veidi vastuoluline. vastuoluline nimelt on üks asi, mida just mina sooviksin teha, nimelt laiendada meie panuse ulatust, et see ei puudutaks ainult äh, õigusriigi toimimist, vaid ka demokraatiat ja põhiõigusi. me teame, et äh, õiguslikust vaatepunktist on äh, see võimalikkuse piiri peal, kuid kui me räägime läbi õigusriik, kui me, kui me töötame läbi õigusriigi toimimise, siis me peaksime tegelema ka demo-, selle mõjudest demokraatiale ja põhiõigustele. ja seega niimoodi oleks võimalik seda ulatust laiendada ja siiski puudutada õigusriigi toimimist. kuid see on veidi vastuoluline. nii et me peame üritama jõuda mingile nõusolekule ja teine punkt, ähm, mille osas on peaaegu kõik ühel meelel, on äh, ekspertpaneeli äh, loomine. tegemist on väga olulise küsimusega. oluline on see, et äh, Euroopa Liidu lõplikud, eelarve lõplikud kasusaajad ei tohiks muutuda mm, nende asjade halva juhtimise tõttu ohvriteks. me oleme kõik selles osas nõus, anname endast parima, et kaitsta kodanikke, kuid äh, selleks, et otsuseid vastu võtta, et meil oleks ka ekspertide rühm, kes peaks olema siis ka neutraalne, äh, me peame selleks arutama, äh, kes selle rühma liikmed oleksid aga selleks, et meil oleks äh, neutraalne ekspertide rühm, see oleks väga hea, kui meil oleks selline rühm ja see ennetaks äh, mingite kahtlust, et äh, meil on mingisugune ideoloogiline või poliitiline mõju, kui võetakse vastu olulisi otsuseid, selles osas oleme me üldiselt ühel nõul, kuid eks me vaatame, mis tulevikus saab me peame selle ettepanekuga edasi minema, ma olen väga eh, enesekindel selles osas, variraportöörid on väga suurepärased inimesed, väga kenad ja väga targad, seega ma loodan, et jõuame, ma usun, et jõuame hea kompromissini, aitäh! suur tänu, härra Terri Kabras, te rääkisite siin variraportööridest kas eh, keegi nendest eh, toredatest eh, inimestest sooviks ka sõna võtta? härra Adimov EPP e nimel. aitäh, esimees ja kolleegid räägin kolleeg Radev nimel, kes on EPP variraportöör, kahjuks Ehm, lükati tema lend edasi ja ta ei jõudnud tänasele koosolekule. me oleme kõik eh, nõus sellega, et eh, õigusriigi põhimõtted, demokraatia ja põhiõigused eh, peavad olema Euroopa Liidus kaitse all. selleks on meil Euroopa Liidu lepingu artikli seitse kohane menetlus olemas. täna mm, arutatavad teemaga soovitakse aga luua mehhanism, millel ei ole aluslepingute kohast alust. siin üritatakse ähm, koostada otsene seos õigusriigi põhimõtete rikkumise ja Euroopa Liidu fondide vahel, kuid siin käsitletakse teemasid, millel ei ole õiguslikku alust seega ma kutsun kolleege üles äh, mõtlema hoolikalt äh, järgi, kas nad soovivad vastu võtta raporti, mille õiguslik alus on äh, vaieldav või võtta vastu otsuse, mis toob kaasa rahastamise vähendamise Euroopa Liidu fondide lõplike kasusaajate suhtes. palun, härra Juurek. suur tänu. ma ei ole kindel, millisest meeldiv, kuidas see meeldiv õhkkond meie töö raames aitab siin edasi liikuda, sest meil on väga erinevad seisukohad. meil on tõepoolest palju erimeelsusi peamiselt äh, on meil sügavad kahtlused, vaadake palun äh, arvamuse pealkirja. see on väga laiaulatuslik, meil on siin, räägime siin üldistunud puudustest. seega siin ei räägita mingitest konkreetsetest puudustest õigusriigi toimimises. tavalised äh, probleemid, mis selles vallas esinevad, tuleb ähm, kohtu kaudu kinnitada kunagi varem ei ole tehtud ettepanekut selle kohta, et ähm, kohtuotsustel peaks olema mõju eelarvele. me esitame see, selle põhjal küsimuse, millise reegli alusel saame me väita, et äh, riigi, et kui riigis on probleeme õigusriigi toimimisega, Euroopa Liidu teine artikkel ütleb, et Euroopa Liidu liikmesriigid on demokraatlikud riigid ja selle ja kui see asi nii ei ole, siis tuleb algatada menetlus artiklis seitse alusel. Euroopa Liidu lepingule alla kirjutanud võivad selle kohaselt väita, et riik on neid reeg-, artikleid rikkunud. aga kui, kui Euroopa Liit soovib äh, artikli kaks kohaselt äh, väita, et vastupidiselt artiklile kaks väita, et Euroopa Liit ei koosne demokraatlikest riigist, siis on võimalik reegleid äh, väga erinevalt tõlgendada. ülejäänu on juba, on juba valitsuste endi käes. meil on Euroopa Komisjon ja parlament on need, kes saavad otsustada, kas äh, aluslepingutes toodud reegleid on rikutud, kuid ka liikmesriigid ise saavad seda otsustada. kui keegi liikmes, mõnes liikmesriigis äh, on äh, kogenud seda, et tema õigusi rikutakse, siis mida me siin ette võtame, kas me seame siin mingisugused karistused äh, sisse, piirame kodanike vaba liikumist, see on väga ohtlik tee, mille me sellisel juhul ette võtaksime. meil on vaja siin suhtuda asjadesse ausalt. härra, me, meile öeldi, et äh, seda tuleks edendada sellisel viisil, et kodanike õiguseid ei seataks ohtu. inimesed ütlevad, et rünnak riigile ei ole rünnak selle kodanike vastu, kuid kui liikmesriigi valitsust, kelle on valinud kodanikud, rünnatakse, siis see kahjustab ka neid, selle riigi kodanikke, seega me peame siin hoolikalt oma argumendid ja arvamused läbi mõtlema. ma luban teile, et Ähm, üritan välja mõelda, kuidas me saaksime põhjendada seda, et, äh, et, äh, et, et liikmesriigis, mingis liikmesriigis rikutakse õigusriigi põhimõtteid. meil ei ole selleks seni mingisuguseid äh, õiguslikke aluseid olnud, aitäh. Sofi Alde nimel, palun. aitäh, esimees eelnev äh, sõnavõtt rõhutas seda, miks meil sellist mehhanismi vaja on. esiteks, härra Jurek ja mina ei ole siin ühel nõul, see ei ole mingi saladus. ma, mina ei leia, et äh, demokraatia on ainult enamuse võim või nende, nende võim, kes äh, on saanud parlamendis kõige rohkem liikmeid see ei ole õigusriik, vaid see on lihtsalt enamuse diktatuur, nad ei ole samad asjad Teie arvate, et valitsus võrdub rahvaga, kuid äh, rahvas on midagi enamat kui lihtsalt valitsus. Teie arvates, kui keegi on juba valitsuse, valitsusse jõudnud, võib ta teha, mida ta tahab ja see on teie arusaam demokraatiast aga väga oluline on see, et Euroopa Liidus hakatakse juba aru saama sellest, miks meil on vaja mehhanisme, mille kaudu tagada demokraatlik tulevikku nagu õigusriigi põhimõtted ja kodanike õigused kogu liidus. ma mõistan, et ähm, see rikub küll, see mõjutab teatud valitsuste plaane, aga see mind ei huvita, kui aus olla. Ähm, kogu selle tingimuslikkuse instrumendi osas on mul kahtlusi. ühelt ühest küljest äh, leian, et on väga olu-, väga hea kasutada mingisuguseid pragmaatilisi vahendeid äh, valitsuste distsiplineerimiseks, et nad järgiksid samu standardeid. samas äh, tundub mulle, et praegune arutelu rõhut-, toob välja ka selle, millised on selle vahendi riskid. esiteks tingimuste ja sanktsioonide omavaheline ühendamine, need on kaks väga erinevat asja, me räägime küll aga praegu juba äh, tingimustest, nii nagu me, nagu need oleksid ka sanktsioonid. selline tingimuslikkuse põhimõte ja loomulikult on täiesti normaalne, et äh, et liikmesriigid, kes soovivad Euroopa Liidult rahasid saada, peavad ka täitma kõik äh, tingimused, alustades artiklit kaks, sellise, selles osas äh, olen ma tingimuslikkusega täiesti nõus. kuid äh, kui need tingimused on seotud sanktsioonidega või liikmesriikidele avaldatava survega, siis see on ebaõiglane. sest sellisel juhul ei kohelda netosaajaid nii nagu netopanustajaid Euroopa Liidu eelarvesse. me teame, et meil on liikmesriike, kes on netopanustajad, kes äh, samas ei austa Euroopa Liidu väärtusi. ja neid äh, mõjutab see teistmoodi kui netokasusaajaid. samuti olen ma pettunud selles, et Euroopa Komisjon esitas selle ettepaneku selleks, et äh, mitte mitte äh, tegeleda mehhanismiga, mille parlament esi-, ette pani. Euroopa Komisjoni puhul on huvitav see, et äh, kui nõukogu midagi ütleb, ähm, kui ta soovib midagi imelikku, millel ei ole ise Euroopa Liidu äh, lepingutes mitte mingisugust äh, õiguslikku alust, siis äh, esitatakse see ettepanek äh, nädala jooksul äh, kõikidest tingimustest hoolimata. kui aga Euroopa Parlament, kelle on valinud Euroopa kodanikud, esitab mingisuguse ähm, seadusandliku ettepaneku, siis leiab komisjon, et ta võib seda lihtsalt ignoreerida. seega selle asemel, et teha ette, korraliku ettepaneku korraliku mehhanismi ettepanek, mis äh, annab äh, võimu just kodanikele ja vali-, demokraatlikult valitud äh, asutustele, riik, siseriiklikele parlamentidele, Euroopa parlamentidele, on komisjon esitanud hoopis selle ettepaneku, mis annab võimu hoopis anonüümsetele ametnikele, ma ei kasuta seda väljendit väga tihti, kuid praegu oleks see ju tõsi, sest siin tegeleksid selle mehhanismiga hoopis äh, liht-, ametnikud ja see käib vastu kõigele sellele, millesse meie usume. mul on väga äh, vastakad äh, tunded selle kõige osas seega. mul on hea meel, et raportöör on öö, otsustanud panna ette selle teema laiendamise ka demokraatiale ja põhiõigustele, sest ka sellega tegeleb artikkel kaks ja need on öö, ähm, need on äh, absoluutselt omavahel seotud, neid ei saa üksteisest eraldada. Te olete ette pannud äh, ekspertrühma loomise. minu arvates aga liigub see täpselt selles suunas, mida ka Euroopa Komisjon soovib. Nad soovivad, et tegemist oleks mingi tehnokraatliku, bürokraatliku tegevusega. minu ettepanek on aga, et kui me need, kui me nüüd selle tingi-, need tingimused aktsepteerime, siis meil on vaja leida sellised tingimused, mida ei määratle ainult Euroopa Komisjon, need peaks määratlema avaliku arutelu käigus. ja meie ettepanekud, mis, mis siin seoseid loovad, oleksid ka kompromissettepanekus sisse arvatud. seega suur tänu selle kõige eest nii kas äh, me soovime siin äh, debatti algatada? vaja on reageerida, sest võib-olla on tegemist äh, tõlkeküsimusega. ma ei arva, et Sofii siin pahatahtlik oleks oma tõlgenduses, aga ma mitte kunagi siin ei äh, võrdsustanud valitsust äh, kodanikega, vaid ma ütlesin, et äh, et valitsus esindab äh, kodanikke ja eeldades, et ta ei esinda mitte kedagi, äh, see on tõesti täiesti antidemokraatlik, sest äh, Ehm, valitsus on äh, ju legaalne ja op opositsioon samuti, kui tegemist on pluralismiga ja me peame kõik argumendid ära kuulama. ja minu tunne on, et mm, Sophie Intvelti äh, seisukoht oli vastuoluline. mina olen ise kutsunud üles äh, seda koda, et mm, ei eeldataks, et tegutsedes äh, Mm, niimoodi, et ollakse enamuses, ollakse eksimatud, sest parlamendi häälteenamus ei esinda ei äh, Euroopa Liitu ega Euroopa Liidu ametlikku seisukohta. mina äh, kaitsen siin lihtsalt õigusriigi põhimõtet, äh, et seda rakendataks ka Euroopa Parlamendi tegevuses. All I am saying, Mr Jurek, is that härra Juurek, ma ütlen liht-, mina üritan öelda lihtsalt seda, et esiteks äh, valitsus, kellel on parlamendi enamus, ei ole ka, ei ole ilmtingimata ka hääl, rahva häälte enamust, nagu me väga hästi teame. ja pealegi äh, häälte enamus ei tähenda seda, et te võite teha mida iganes te tahate. nii, lõpetame sellega praegu. Cecile äh, Kienge on äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör, seega annan teile lühidalt sõna. suur aitäh, Claude! ma räägin tõesti väga lühidalt. tänan raportööri äh, arv-, äh, arvamuse projekti eest ning samuti ka valmimisele kohe välja töötada kompromissettepanekud Euroopa Liit on õigusele põhinev eh, liit ning meie väärtused on meie tegevuse aluseks. seega väärtuste säilimine peab olema garanteeritud kõikjal Euroopa Liidus ja eh, ka Euroopa eelarves. hindan seda, et raportöör soovib määruse rakendusala laiendada ning eh, seega ka äh, laiendab äh, Eh, õigusriigi küsimuse arendamist kõikjal Euroopa Liidus, eh, leian, et eh, õigusriigi kaitsmine tähendab ka põhiõiguste ja demokraatia kaitsmist. Need kolm väärtust on teineteisega lahend-, lahutamatult seotud, üks, ühed peab olemas ka teist. ma tean, et õigusliku aluse osas eh, on probleeme, nagu ennemalt kuulsime ning loodan, et meie õigusteenistus aitab selle probleemi lahendada ja välja töötada mehhanismi, mis suudaks kaitsta tõesti eelarvet, millele Euroopa Liit toetub ning eh, loodetavasti eh, suudame kõik koos välja töötada kompromissettepanekud okay,. Uh... suur tänu, Cecil. hääletus äh, toimub äh, kolmandal detsembril, seega kas ähm, soovite veel midagi öelda? Äh, jah, meil on siin teemasid, mis on vastuolulised ja kindlasti tegeleme nendega nii hästi kui võimalik. suur tänu kõigile! suur tänu, härra Terri Kabras. suur tänu, peame nüüd äh, kiiresti tegema, sest meil on äh, väga tihe päevakord, äh, jõuame nüüd punkti kakskümmend juurde, isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames. see on direktiivi ettepanek, mille komisjon esitas pärast Facebooki ja Cambridge Analytica skandaali Mm, päevakorrapunkti viiskümmend kolm alusel Sofi kui raportöör saab nüüd sõna, aitäh. Äh, aitäh, tegemist on arvamusega. see teema on viimase aasta jooksul saanud väga palju tähelepanu pärast seda, kui toimus Facebooki ja Cambridge Analytica skandaal äh, see ettepanek ähm, paistab peegeldavat äh, Euroopa Komisjoni soovi teha vähemalt midagi ja tegutseda. see, mida, mille nemad ette panevad, on instrument, mille kaudu äh, määrata finantssanktsioonid äh, era-, erakondadele või äh, muudele äh, ühendustele, mis üritavad ähm, Euroopa Liitu, Euroopa Parlamendi valimisi mõjutada. kuid kas äh, valimistulemuste mõjutamise püüdlused ei ole mitte lihtsalt valimiskampaaniad? seda me ju, sellega me kõik ju tegeleme siin. seega me peame siin ähm, määratlema, millist, millistele tegevustele see ettepanek on suunatud ja see ei ole siin selgelt välja, välja toodud. kui andmekaitse kaitseasutus äh, võtab vastu otsuse, et äh, andmekaitse reeglite rikkumine on seotud äh, Euroopa Parlamendiga siis ma siiski leian, et ähm, see ei lahenda minu probleemi olemust, ma liht-, nimelt ei ole kindel, mida komisjon siin lahendada soovib, sest kui mõni partei on andmekaitsereegleid rikkunud, siis ta on andmekaitsereegleid rikkunud ja äh, teda karistatakse vastavalt äh, andmekaitse üldmäärusele kui ta on ähm, parteide rahastamisreegleid rikkunud, siis on meil ka selle kohta juba reeglid olemas, aga ma ei ole päris kindel, milliseid tegevusi soovib komisjon siin ähm, puudutada, mida olemasolevad äh, õigusaktid juba ei kata. võib-olla on asi selles, et komisjon ei ole teinud mõju hindamist ma arvan, et oleks kasulik äh, koostada nimekiri äh, nendest raportitest selles komisjonis, äh, millega tulevad kaasa ka mõjuhinnangud, sest mulle tundub, et meie komisjonile üldse mm, mõjuhinnanguid ei esitata. aga väga hea oleks näha mõjuhinnangut, et aru saada, millest me siin täpselt räägime ja millist probleemi me selle täiendava õigusaktiga lahendame Euroopa Komisjon ütles ka, et tal ei ole plaanis äh, mittevajalikke õigusakte esitada, seega ma sooviksin teada, mis on siin see Euroopa lisaväärtus. lõppkok- ja lõpetuseks sooviksin ka teatud muudatusettepanekutest äh, rääkida, meil oleks vaja selgemaid äh, eeskirju selle kohta, millal neid menetlusi algatatakse et menetlus algatatakse ainult siis, kui andmekaitseasutus on võtnud vastu lõpliku otsuse. minu muudatusettepanekud ähm, muudaksid äh, selle menetluse veidi selgemaks, aga ma sooviksin sii-, põhiliselt vastust oma põhimõttelisele küsimusele. suur tänu, see, millest sa räägid, on väga huvitav, äh, sest vastutav komisjon AFCO ja nende raportöör äh, eeldatavalt vaatavad just neid suuri teemasid, näiteks seda, kes äh, ähm, poliitilisi reklaame toodavad. me ei räägi siin äh, inimeste otsuste mõjutamisest, see on, seda nimetatakse poliitikaks ja kampaaniate korraldamiseks, aga me räägime siin ebaseaduslikust tegevusest ja tegevuse mõjutamist, seda ju Cambridge Analytica tegigi, ta te-, tegeles ebaseaduslike asjadega. ja siin puudutatakse ka selliseid tegevusi, mis peaks olema ebaseaduslikud, kuid praegu ei ole, mis võivad olla näiteks äh, seaduslikud ühes jurisdiktsioonis, näiteks äh, Ameerika Ühendriikides on lubatud asjad, mis Euroopa Liidus ei ole ja või mis ei ole lubatud teatud liikmesriikides AFCO sellega tegeleb, nii et nemad ilmselt äh, käsitlevad äh, valimisi, reklaame, inimesed pea, peavad ähm, teavitama, kes nad on, kui nad äh, sellised, selliste asjadega tegelevad, ka Facebook. meie komisjon ähm, peab siis enda seisukohast kaasa rääkima, mis puudutab siin andmekaitset, aga kindlasti ka ähm, esitama konkreetse nimekirja seoses äh, Euroopa Liidu lisandväärtusega, lisaväärtusega sa mainisid siin kampaaniate korraldamist, aga loomulikult see teema on tegelikult sellest palju laiem meil on äh, kampaaniate korraldamine ebaseaduslik tegevus, aga kui tegevus on juba ebaseaduslik, siis meil ei ole uut, uut õigusakti vaja, sest see on juba ebaseaduslik. seega kui me räägime siin äh, lihtsalt kampaaniatest, siis meil ei ole samuti õigusakti vaja. seega küsimus on siis selles, kuidas me, kuidas me defineerime siin äh, need tegevused, mis peaksid olema ebaseaduslikud? kui meie vastutame ainult väga väikese osa eest kogu sellest teemast, siis äh, me ei peaks siin kiirustama mingite õigusaktide vastuvõtmisega lihtsalt sellepärast, et me tahame jätta mulje, et me midagi teeme. me ei kiirusta siin, aga meid ootavad ees valimised ja on juba tõestatud, et meie valimisi üritatakse mõjutada, seega meil on siin need elemendid olemas ja me peame siin rääkima ka kvaliteedist sind äh, võib-olla see ei veena, aga mina olen veendunud, et äh, sellel instrumendil oleks lisaväärtust. minu varasem sõnum oli see, et AFCO vaatab ilmselt just äh, valimiste poolt siin. ta vaatab seda, ähm, kes on poliitiliste reklaamide allikad ja nad peavad ähm, andma teada, kes nad on ja kodukorra punkt viiskümmend kolm on siinkohal oluline. Äh, kui rääkida siin näiteks äh, reklaamidest, siis kas ei ole mitte kummaline, et me räägime sellest, aga Euroopa Ülemkogu keeldub sellest, et näiteks, näiteks e-privaatsuse teemal äh, midagi tõsist ette võtmast. see oleks väga mm, tugev tugev õigusakt, mis võimaldaks meil ka midagi ette võtta. põhiküsimus äh, ongi see, et me peame tegelema sellega, mis Facebookis praegu valesti on. Teie arv-, oma arvamuses te peategi seda kõike ütlema mida te olete öelnud, ma julgustangi teid seda ütlema ja oma arvamuses võiksite ka midagi konkreetset öelda selle kohta, mis instrumenti siin kasutada võiks e. e-privaatsus on üks äh, võimalikest lahendustest, sest äh, e-privaatsus äh, tegeleb Facebooki osas nende küsimustega, mida andmekaitse üldmäärus võib-olla ei puuduta. ja yeah kuidas meil ajaliselt on? härra Forti Euroopa Komisjonist, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. ma eh, tahtsin vastata ainult eh, proua Intveldile. see meede eh, võttes arvesse muudatusi, mille viisime sisse sel aastal, et võtaks kasutusele eh, õiglased sanktsioonid ja reeglid, et Euroopa eh, toimiks, Euroopa eelarve toimiks normaalselt, mitte eh, läbi pettuse ning sooviksin öelda, et siin on kahte tüüpi reegleid, üks toimib läbi GDPR-i eh, ja kui eh, andmekaitsemäärust rikutakse, siis on võimalik kasutada sanktsioone. eesmärk eh, siin on seotud Euroopa poliitiliste parteidega ning näiteks kui kasutatakse mikro Äh, suunamist, äh, sest äh, isegi kui ei sanktsioneerita läbi Euroopa poliitiliste parteide määruse, mis annab finantseerimisvõimaluse ja me soovime, et, et sanktsioneeritaks neid, kes läbi isikukaitsemääruse rikkumise äh, kasutavad elemente, mis negatiivselt mõjutavad kampaaniat. mitte kampaaniasse ei sekkuta, vaid tehakse kõik selleks, et et seda määrust ei kasutata halvasti ära Euroopa poliitiliste parteide poolt. no see, sellega te ka tegelete oma arvamuses, eks ole, sest põhimõtteliselt öeldakse ju seda, see on muide väga oluline, sest eh, andmekaitsemäärus ei ole selles osas täiuslik, aga komisjon ütleb siin seda, et eh, andmekaitse määrusega seoses eh, on selliseid küsimusi, mida ei ole õig-, liikmesriikide äh, poliitiliste parteide teemalises määruses ei ole mainitud. niisiis äh, meil on võimalik äh, tegu, äh, tegutseda läbi Facebooki ja kasutada äh, materjali, mida, mis ei ole seal kaetud. mina ei ole jurist, mina õppisin ajalugu. aga olen õigusküsimustega natuke tutvunud siin valdkonnas ning sind peab siis õiguslikes terminites selgeks tegema täpselt, milles rikkumine seisneb ja mida see täpselt tähendab. kui ütlete, et äh, pahatahtlikult kasutatakse äh, õiguskaitse, andmekaitse määrust, mis see, mida see pahatahtlikult tähendab, need äh, parteid kasutavad neid meetmeid, et võita valimisi. too meile näide sanktsioonid on paika pandud andmekaitse määruses sõltuvalt äh, rikkumiste iseloomust ning äh, eesmärgiks on äh, paika panna see, kuidas poliitilised parteid kasutavad andmekaitsemääruse rikkumist, et, et negatiivselt mõjutada äh, valimiskampaaniat Euroopa Liidus. loomulikult äh, äh, muudatused äh, sellega ei tegele ainult komisjoni, nõukogu ja parlamendi poolt paika pandud isikud, vaid ka Euroopa Amet, kes seda määruse kasutamist kontrollib et vaadata, kas seda ja kuidas seda informatsiooni eh, kasutatakse. ja, eh, ja küsimus on siis selles, mis kasu saab eh, sellest Euroopa partei, kas võidakse siis sama rikkumise eest kaks korda sanktsioneerida? kõigepealt andmekaitse määruse. ma vaatan seda veel üle, aga minu meelest õiguslikult see vettpidav ei ole sest äh, on vaja äh, äh, täpselt selgeks teha, millise, millise nurga alt on seda rikutud. see on väga keeruline sest te üritate siin defineerida lõpuks seda ju, mida parteid võivad või ei või teha. aga no vaatame seda asja veel edasi. esitame oma aruande varsti. E, mulle öeldi, et me peame nüüd edasi tegutsema, meil on veel üks päevakorrapunkt läbi arutada ma tõesti pean sellele nüüd äh, lõppu tegema, nii et suur, palju edu ja ma loodan, et me saame seda edasi arutada. sellised äh, äh, keerukad arutelud on tõeliselt luupainajalikud. ning päevakorrapunkt üksteist nüüd mis puudutab äh, siis lepingut äh, Jaapaniga, Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavast äh, ning meil aega absoluutselt ei ole, nii et kas annan sõna kohe komisjonile? järgmine päevakorrapunkt on Jaapani pakutava isiku andmete kaitse piisavuste äh, ning äh, komisjon esitas omapoolse aruande Jaapani pakutava kaitse osas, nagu mõned kolleegid teavad, on see esimene äh, äh, kaitse piisavuse küsimus Jaapani poolt. meil on nüüd res-, resolutsiooni ettepanek koostamisel, et esitada, tõstatada teatud küsimused komisjoni ettepaneku kohta. dokument on ettevalmistamisfaasis eh, ning eh, leiame, et, eh, et Jaapani tegevuse piisavus on seotud mitme küsimusega ning komisjon on hinnanud mitmesuguseid õiguskaitse aspekte ja ma annan nüüd sõna kolleegidele, kes sõna soovivad, eh, variraportööridele. härra Kolju, te kannatlikult olete oodanud, nii et palun. ma olen nüüd hetkeks teie variraportöör. härra Puni nimel sooviksin ma tänada eh, eh, teid tehtud töö eest ja ootame edasist koostööd. leiame, et äh, piisavuse hinnang on oluline selleks, et, et, et kasutada Euroopa standardeid rahvusvahelisel tasandil. ning nii äh, saame garanteerida piisava kaitsetaseme meie andmetele ning see on esimene äh, andmekaitseala terves äh, maailmas ja see annab meile ka priviligeeritud ligipääsu Jaapani turgudele. see on oluline ka majanduspartnerlusleppe sõlmimiseks äh, Jaapaniga ja mõlemad äh, osapooled tunnustavad vastastikust andmekaitsesüsteemi piisavana ning see võimaldab andmekaitsevoogusid Euroopa Liidu ja Jaapani vahele, ilma et peaks kasutusele võtma äh, lisakaitsemeetmeid. praegu on Jaapan kaasajastanud äh, oma andmekaitseseadust, mis ühendab kaks eri süsteemi. Jaapan on ka kaasajastanud oma õigusraamistiku, leiab, et andmekaitse on põhiõigus ning samuti on loomisel andmekaitseamet, kokkulepe on oluline meie andmekaitsereeglid on globaalseks standardiks muutumas ning see motiveerib kolmandaid riike vastu võtmaks äh, andmekaitsereegleid. see on oluline samm edasi Euroopa äh, pioneeri rolli kaitsel, andmekaitse äh, levitamisel ülejäänud maailma me peame saatma hea signaali Jaapani kolleegidele, kes on heas usus tööd teinud ning äh, peame saatma sellised reeglid edasi ka kolmandatesse riikidesse, peame tegema kõik selleks, et andmekaitse määrusest kinni peetakse ning et äh, andmeedastus Euroopast väljaspoole toimuvad ainult andmekaitsereeglit kasutades. peame aga eh, mõtlema ka selle peale, eh, et tegemist on lihtsalt piisava eh, partnerlustegevusega, mitte meie teksti kopeerimisega. ja selles osas esitame ka Rahvapartei poolt omapoolsed parandusettepanekud. härra Koelju või Sofi? mul pole eriti midagi lisada, olen nõus äh, praktiliselt äh, kõigega, välja arvatud viimase märkusega, peaksime alati väga kriitilised olema, sest see ongi, selles seisnebki meie töö. arvan aga, et paljud äh, mured, mis esile tõsteti, on kaetud ja peaksime lõppteksti osas äh, veel järele mõtlema, aga üldiselt on meie probleemid lahendatud. nüüd sõna veel komisjonile, tahaksin öelda, et oleme saanud juba mõningaid kommentaare õigusteenistuselt ja tehniline kohtumine toimub järgmisel nät-, äh, selle nädala lõpus. nii et äh, Giacarelli, kas te soovite midagi öelda? Thank you very much uh, for also aitäh, et ähm, võimaldate seda, et tehniline kohtumine toimub hiljem sellel nädalal. aitäh selle resolutsiooni ettepaneku eest, tervitame seda, see on väga oluline, väärtustame seda ähm, piisavusraportit äh, aga see ei ole esimene äh, isikuandmete üldmääruse kehtimise ajal ähm, vastu võetud piisavusotsus äh, selle raames hinnatakse isikute üld-, õigusi ja andmekaitseasutuse tegevust ja kõiki muid kehtivaid asju, vaid see on esimene äh, piisavus otsus, mis puudutab olulist äh, Aasia Vaikse ookeani äh, piirkonna suurriiki, tegemist on äh, piirkonnaga, mis on väga mitmel põhjusel strateegiliselt oluline, aga see on ka esimene piisavusotsus äh, mis äh, puudutab teie uut äh, lähenemist selles äh, küsimuses, mida parlament väga rõhutas, et et tuleks kasutada isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, mitte tegeleda nendega kaubandusläbirääkimistel, et tuleks tagada turvalised ja vaba, turvaline ja vaba andmete liikumine ja see äh, lähenemine Euroopa Liidu äh, standarditele, et see tähendab mõlemapoolset võitu nii isikuandmete kaitsele kui äh, kaubandusele, see on väga oluline pretsedent äh, ajal, mil teised maailma riigid survestavad meid, et me läheks hoopis teises suunas. ma, mm, see on väga oluline otsus, aga komisjon kardab, et Äh, resolutsiooni ettepanekus seda olulisust piisavalt välja ei tooda, see ei saada õiget sõnumit mitte ainult äh, Jaapani sõpradele, vaid ka teistele partneritele, kes väga tähelepanelikult jälgivad seda mm, protsessi ning äh, samuti mõtlevad järele, kas liikuda lähemale Euroopa Liidu standarditele, et siin jäetakse võib-olla valesti mulje, et need kaks süsteemi on väga kaugel üksteisest ja et see tekitab küsimusi, et kas kas ähm, Jaapani õiguskaitse, kas Jaapani isikuandmete kaitse on piisavalt äh, kõrge tasemega? toon siin ainult ühe äh, näite. resolutsiooni ettepanekus väga tugevalt kritiseeritakse Jaapani õigusakte, aga ei äh, mainita seda, et Jaapani andmekaitsesüsteem äh, näeb ette kriminaalkaritusi ja muuhulgas isegi vangistuse andmekaitsereeglite rikkumise eest. ma arvan, et me kõik oleme siin nõus, et äh, kriminaalkaristus, muuhulgas ka vangistus, on heidutav me-, karistus. Ehm, võib-olla isegi meedu-, heidutavam kui eh, rahalised karistused. ja siin on ka muid osi, näiteks ehm, isikliku teabe küsimus ja nii edasi. ei, Euroopa Liidu ehm, kohtu praktikas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 puudutab äh, üks-ühele kattuvust äh, isikuandmete kaitse üldmäärusega, vaid tuleb hinnata seda, et kas teine süsteem tagab piisava kaitse, muuhulgas kasutades teisi meetodeid, teisi vahendeid kui Euroopa Liidus. kui aga tehakse sellist äh, üksikasjalikku võrd-, võrdlust, siis ma paluksime, et te võtaksite teise süsteemi puhul ka kõiki elemente arvesse. on ka terve rida muid asju, mida ma võiksin siin mainida võib-olla veel üks näide, andmekaitseasutuse sõltumatus Jaapanus, Jaapanis, selles resolutsiooni ettepanekus äh, äh, seatakse see küsimärgi alla ka, ähm, lõigus kakskümmend neli, aga tegelikult äh, on see seadusega tagatud muuhulgas on sarnased tagatised, nagu meil isikuandmete kaitse üldmääruses, ähm, isikute ametisse määramine, et äh, liikmed peab ametisse kinnitama äh, parlament äh, ja tagatud on ka kaitse meelevaldse ametist tagandamise eest, tagatud on see, et ei tohi mõjutada liikmeid nii et lõpetuseks äh, me arvame, et on oluline olla konstruktiivne meie äh, sarnaselt mõtleva partnerit, äh, partneriga, kellega me saja, sa-, jagame samu väärtusi ja sama lähenemist ja kutsume üles teisi ühinema meie lähenemisega. ma arvan, et eelmisel aastal teie delegatsioon, kes Jaapanis käis, sai samasuguse ülevaate ja oleme valmis andma teile igasugust teavet, mida te vajate aitäh, härra Giancarelli. me peame lõpetama nüüd selle koosoleku, aitäh äh, teile teie kommentaaride eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene november. Ähm, aitäh ja lähme nüüd äh, teise mm, koosoleku ruumi, kus meil on õiguskomisjoniga ühine koosolek äh, ruumis ASP kolm E kaks. ja siis arutame seal äh, ähm, ühisprogrammi äh, koos ähm, härra Weidenholzeriga. me kohtume homme, aitäh!